okei okay. okay.. hästi, palun istuge oma kohtadele. ma arvan, et äh, suurem osa fraktsioone on nüüd siin saalis esindatud. ma tean, et Viki ja Kei tahtsid ka siia jõuda, aga neil on erakonna konver-, äh, neil on tulemas erakonna konverents kus Viki sõna võtab. me oleme jõudnud nüüd päevakorrapunktideni seitse ja kaheksa ja see puudutab krediidiasutusi ja investeerimisühinguid. me, meil on siin pikk kõnelejate nimekiri, sest meil praegu jätkub arvamuste vahetus, mis algas Strasbourgis. raportöör ja Udo Pullman, kes esindas sotsiaaldemokraate ja Vicky Ford ECR fraktsiooni nimel on juba äh, sõna võtnud. nüüd äh, mulle tundub, et äh, järgmisena peaksin saama sõna mina kui ALDE variraportöör ja siis Philip Lamberts ja, ja kas keegi veel soovib sõna võtta? Gunnar Hökmark ka. niisiis. Jorgo Seev ka niisiis, eks me vaata, kas keegi veel sõna soovib. nagu te kõik äh, teate sellest äh, ülevaatest, mis ma eile andsin teile, äh, käisin ma hiljuti Washingtonis, nii et, et ma arvan, et võib-olla peaks rääkima natukene sellest, kuidas on lood Basel kolme rakendamisega üldiselt. on täiesti selge, et mõned riigid rakendavad seda kiiremini kui teised, näiteks Kanada loodab, et Äh, juba üleminekufaasis õnnestub äh, täielikult kõiki nõudmisi äh, täita ja turu, turusoovid on need, mis sunnivadki siis varasemat, varasemale rakendamisele. sellega ei ole probleeme, kui nende normide rakendamine ei hakka takistama kolmandate riikide poolset tunnustamist Äh, ma olen äh, näinud äh, tekstides juba ühte ekvivalentsuse definitsiooni ja need definitsioonid põhjustavad alati probleeme. mina olen seisukohal, et võrreldavad süsteemid tule, väärivad tunnustamist ja võib-olla nad ei pea olema igas aspektis nii karmid kui meie omad, samas võivad olla karmimad mõnedes aspektides ja nõrgemad teistes aspektides aga elementide vahel peab olema tasakaal ning ma arvan, et Äh, pangandusjärelevalve amet äh, peaks suutma välja selgitada, kas asi on nii või ei. üks äh, kõige suuremaid erimeelsusi või lahknevusi Euroopa Liidu ja muude, muu maailma vahel on riskimudelite heakskiitmine ja me peame hoolitsema, et see ühtlustamine, mida me siin Euroopa Liidus taotleme, et seda ei hakkaks õõnestama erinevad riskimudelid minu arvates, et siin jällegi Pangandusjärelevalve Ametil oluline roll mängida. äärmiselt oluline on, et meil oleks ka mingi, mingid välised mõõtmisvahendid, mille abil me saaksime neid riskimudeleid analüüsida. Äh, asi ei puuduta ju ainult pankasid, vaid ka keskseid vastaspooli, nii et, et äh, Äh, me oleme teatud õigusaktide juures äh, selle probleemi lahendanud, kasutades selliseid standardmudeleid. Äh, need, nende standardmudelite alusel me saaksime vaadata, mis sisemu-, kuidas lugu sisemudelitega on. Need lahknevused on tõesti väga-väga suured, nii et, et meie siin parlamendis olime kogu, oleme kogu aeg rõhutanud, et me sooviksime, et meil oleksid ka mingid välised mõõdupuud, mille abil me saaksime riskimudeleid hinnata. nüüd, mis puudutab rahvusvahelisust, võrreldavust, ähm, siis äh, veel ka äh, need äh, raamatupidamise eeskirjad, mida me eile ar ar arutasime ja USA raamatupidamisstandardid Need erinevad reeglid äh, annavad ka erinevaid tulemusi ja ka nüüd äh, kõik äh, organisatsioonid vähemalt üritavad nende erinevustega tegeleda. ja vähemalt vaadata erinevusi, mis puudutavad Euroopa Liidus ja USA-s Basel kolme rakendamist Äh, asjad äh, on endiselt veel tööfaasis ja likviidsus on üks teema, millega tuleb tegeleda. aga minu arvates Euroopa Liit peaks muutusi läbi viima ka mõnedes muudes valdkondades. näiteks äh, üks asi, millest ma olen juba palju rääkinud, riigivõlakirjade nullriskimäär. ei saa Saksa riigivõlakirju kohelda samamoodi nagu Saksamaa omi lihtsalt sellepärast, et mõlemad riigid kasutavad ühte ja sama valuutat Äh, see nullriskimäära äh, mõiste tegelikult äh, vajab tervikuna läbivaatamist ja mina olen ka seda meelt. samas meil on selliseid erilisi olukordi, kus rahaliidus meil Äh, meil tihtipeale kasutatakse seda nullriskimäära, kuigi tegelikult olukord on riigiti erinev. nii et, et me peaksime äh, sisse viima äh, riskikaalu, kaalud, mis on seotud siis võlakirjade hinnavahedega no, nüüd hakkavad kõik rääkima siin kindlasti protsüklilisusest aga ma räägin siin tulevastest kapitalinõuetest, see probleem tuleks praegu lahendada, isegi kui võib-olla praegune olukord äh, tähendaks seda, et lahendus tuleks äh, kasutusele võtta järk-järguliselt või kunagi kaugemas tulevikus ja riigi võlakirjadega seotud on ka äh, liigne võla kontsentreerumine. ma tõesti loodan, et selline mitmekesisus ei lähe ka kaduma, ma leian, et tagatisega võlakirju tuleks siiski pidada likviidseteks, aga meil on vaja mingit standardiseerimist ka selles vallas ja loomulikult on meil vaja läbipaistvust. siis puhvrite küsimus ja eriti need äh, antitsüklilised puhvrid äh, kavatsused on kahtlemata head, aga ma ei ole kindel, kas äh, need ka tegelikkuses toimivad. Äh, väga hea on, kui me makromajandusliku languse tingimustes puhvritest äh, kapitali äh, kasutame, aga ainult siis, kui pangad ei ole samaaegselt sattunud surve alla. näiteks kui keegi soovitaks puhvrit praegu kasutusele võtta, siis jah, võib-olla see mõne liikmesriigi tasandil võib toimida. niimoodi on võimalik varamulle kontrolli all hoida samuti on ju teisi viise, kuidas neid äh, varamulje saab kontrollida, näiteks äh, riskireitingute äh, alusel. ja mulle tundub, et sellist vahendit saab kasutada palju sihtpärasemalt kui puhvreid. siis veel need riigid, kes soovivad suuremat kapitalibaasi, sellepärast et neil on Äh, pangandussek-, sest pangandussektor nendes riikides annab SKT-st äh, väga suure osa. Äh, mõned nende probleemidega saavad süsteemselt see institutsioonid tegeleda, aga kui tegemist on mitte väga suurte pankadega, siis võib-olla tõesti oleks vaja sellist üldisemat puhvrit ning selline kaitse iseloomuga puhver, seda ei oleks siis võimalik kasutusele võtta. nii et, et Äh, nende antitsükliste puhvritega, siis probleeme ei saa lahendada ja võib-olla väiksemad muudatused direktiivis võimaldaksid selliste vahendite kasutada ja tegelikult ma loodan, et see puhvrite küsimus, et seda küsimust aja jooksul veel äh, arendatakse, kindlasti Pangandusjärelevalveamet peaks jälgima, mis puhvrite vallas to-, äh, toimub ja see, mida termin Andrei Andrei on kasutanud ta tahab lubada äh, otsustusõigust puhvrite küsimuses ja mulle, mulle tundub, et see väljendab äh, väga hästi seda seisukohta, et liikmesriikidel on vaja teatud valikuvõimalusi, aga nende võimaluste kasutamist tuleb kontrollida ja äh, Pangandusjärelevalveamet tõesti peab hoolitsema, et, et neid puhvreid kasutatakse põhjendatult, et käitumine ei ole protektsionistlik või konkurentsivastane samuti me peame äh, vaatama ka, kuidas ähm, need ettepanekud mõjutavad äh, teisi, äh, teisi ettevõtteid, näiteks vaatame kapitalinõudeid, ettevõtete võlakirju või mida iganes. me oleme öelnud, et, et kapitalinõuete direktiiv peaks olema ülejäänud seadusandlustega kooskõlas veel üks asi, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida, mis mulle silma jäi, kui ma seda teksti lugesin. nimelt äh, kuna esimese astme omavahendeid võib vähendada või kuna neid võib tagasi maksta, näiteks äh, artikkel kakskümmend kuus lõige üks, kui keegi tahab tekstist seda kohta üles leida äh, siin räägitakse näiteks finantsasutuse likvideerimisest või ostmisest mulle näib, et äh, võib-olla äh, äh, võib ette tulla olukordi kriiside lahendamisel, et näiteks panka ei võeta üle ega likvideerita ka, võib-olla lihtsalt mingi osaline põhikapitali vähenemine leiab aset, nii et, et võib-olla peaks seda definitsiooni kohandama aga see on võib-olla pisut juriidiline küsimus, aga see jäi mulle silma, kui ma seda teksti lugesin, et, et võib-olla see ei ole päris kooskõlas sellega, mida me kriiside lahendamise käigus tegelikult teeme. nii et, et võib-olla peaks sellele mõtlema, enne kui tuleb muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, mul on tegelikult veel palju öelda, aga nagu ma ütlesin, siis ma annan nüüd järgmisena sõna Philippile. aitäh, Sharon enne kui ma tehnilistesse üksikasjadesse laskun, tahaksin rõhutada neid eesmärke, mis meie arvates sellel direktiivil peaks olema. kõigepealt me oleme olukorras, kus inimestel äh, äh, palutakse äh, kokku hoida ja see kokkuhoid teenib majandus, teenib finantsasutuste huve me peame hoolitsema selle eest, et finantssektor tõesti äh, annab äh, kahekohalist tulu. me leiame, et meil on vaja tugevat finantssektorit, aga finantssektorit, sektor peab teenima tõesti majanduse huve. teine eesmärk, mida meie arvates tuleb taotleda ja see on esimese eesmärgiga seotud, nimelt et äh, see sektor peab olema vastupidavam, ta peab suutma vastu seista igasugustele šokk, vapustustele ja ka iseenesest muutuma vähem riskantseks. ma usun, et sellised tule-, kasumid nagu on Deutsche Bankil, Paribasil ja teistel, kui vaadata nende aastaaruandeid, et siis nad tahavad anda aktsiate pealt tulu kakskümmend protsenti. ma pöörduksin nüüd oma liberaalidest äh, kolleegide poole, millises äh, äh, mulle tundub, et turumajanduses on sellised kahekohalised kasuminumbrid täiesti mitte võima-, täiesti võimatud, juhul kui ei ole tegemist turu tasakaalu moonutamisega. niisiis sellised kasumid peaksid olema võimatud. meie sooviksime hästi toimivat turumajandust ning äh, see kapital, mis läheb finantssektorile, tegelikult ei jõua reaalmajandusse kui ma räägin inimestega, siis nad räägivad, et neil on raske äh, la laenu saada, sellepärast et nad ei suuda tagada sellele laenule viieprotsendilist toetust. see tähendab, et nad lihtsalt peavad oma tegevuse lõpetama. nii. ja meil on vaja ka mitmekesisust ähm, oma äh, finantssektoris. kui me üritame ühe määrusega kõiki probleeme lahendada ja kaitsta erinevaid ärimudeleid, siis see võib osutuda keeruliseks, aga meil on vaja erinevaid ärimudeleid, me ei saa ühest lähenemist kasutada kõigi puhul. Otmar, ma saan sinust aru, kui sa ütled, et me peaksime alustama äh, sellest äh, algatusraportist, mille sa möödunud aastal koostasid ja mille üle me hääletasime aga me peaksime aru saada, aru saama ka sellest, et olukord on tegelikult äh, praegu äh, väga halb ning need äh, kuus kuud tagasi me lootsime, et leebete meetmetega on võimalik probleemi lahendada, aga praegu ma enam selles nii kindel ei ole. ning kaks vastuväidet, mida meile kogu aeg esitatakse, on see, et ärge olge, ärge tegutsege liiga karmilt. vaadake, milline on tegelikkus. antud hetkel finantssektor ei rahasta reaalmajandust. see on tegelikkus ja isegi, isegi Basel kolme reegliteta ei lähe laenud, mida pangad annavad ettevõtetesse, võib-olla ainult hästi suurtele ettevõtetele, keda peetakse turvaliseks, aga laenud näiteks ei, ei lähe taastuvenergia tootmisse, sellepärast et pankade jaoks on see valdkond liiga riskantne niisiis, äh, äh, püüame vastu olla sellele argumendile, et, et kui me liiga karmid reeglid paika paneme, siis pangad ei laena, pangad niikuinii ei laena. teiseks, äh, üks vastuväide, mida ma tihtipeale kuulen, ärge olge liiga karmid, sellepärast et niimoodi muudate Euroopa pankade konkurentsipositsiooni nõrgemaks. kui vaadata olukorda, siis tegelikult paljud Euroopa pangad on väga nõrgad ilma selle määrusetagi ma arvan, et äh, karmide reeglite kehtestamine tegelikult muudab need pangad tugevamaks ja konkurentsivõimelisemaks. võib-olla mitte küll sel moel, nagu need pangad ise sooviksid. ja need võrdsed tingimused, te teate, mida ma arvan, minu arvates võrdseid tingimusi ei ole olemas, ükskõik mida G kakskümmend ka ei ütleks. selliseid tingimusi ei eksisteeri ja ei hakka kunagi eksisteerima. ma arvan, et me peame tegema seda, mis on Euroopa majanduse ja finantssektori parimates huvides niisiis, äh, need on need peamised punktid, millest meie lähtume kapitalinõuete direktiivi neli osas ja ka pangandusreeglite osas. ja nüüd, mis puudutab äh, üksikasju nende kapitalitasandite osas, ma olen nõus seda, sellega, mida Sharon ütles äh, riskimudelite kohta, mina olen tegelikult hariduselt insener, ma olen matemaatiliste mudelitega tegelenud ja ma tean, kui, millised on nende mudelite nõrgad küljed, nii et, et mulle tõesti meeldib see mm, mõte, Eh, etalonidest või standarditest, eh, neid võib tõesti kasutada, aga eh, ma ei ole kindel, et me saame tugineda üksnes riskimudelitele ning seetõttu leiame me, et need kapitalitasemed ei peaks olema mitte üksnes kõrgemad, kui Basel kolm nõuab ja muide, selles osas on minu seisukohad Londoni omadele lähemad kui ülejäänud Euroopa riikide omadele äh, meil on palju empiirilisi tõendeid selle kohta, et need, et kõrgemad kapitalitasemed ei saa, taga veel suuremat kapitali reaalmajandusele. ma usun, et äh, lisaks riskiga kaalutud varadele peaks meil olema ka finantsvõimenduse määr, me peame selle määra paika panema kuhugi, et ükskõik millise riskimudeli puhul me ei satuks ohutsooni Äh, sellest on ka ajakirjanduses väga, väga palju räägitud. likviidsus. Äh, meil on paigas standardid selles valdkonnas, äh, analüüsiperioodid ja ma leian, et meil oleks likviidsuse osas vaja siduvaid standardeid ja, ja palju varem kui plaanis. vaadake, milline on olukord Äh, näiteks kogu see äh, mure Prantsuse pankade pärast paar nädalat tagasi oli ju seotud äh, likviidsusega ja kas me saame lubada endale seda luksust ja veel kolm-neli-viis aastat oodata, enne kui me neid likviidsusstandardeid hakkame ellu rakendama? me teame, milliseid probleeme likviidsuse puudus võib tekitada nii et, et selle asemel, et siin oodata ja eksperimenteerida, me praegu olemegi osaks eksperimendist. minu arvates oleks aeg küll tegutseda ärimudelite osas nüüd, mida rohkem ma seda teemat uurin ja mul oli väga hea meel Vikeri raporti üle, seda rohkem ma usun, et meil peaks olema ettevõtete vahel suurem eraldatus. meil on jällegi vaja, see on vajalik selleks, et majandus suudaks jalul püsida. meil on praegu väga suured ettevõtted, mis konkureerivad maailma tasandil aga selliste suure ettevõtete loomisega me tegelikult kahjustame oma konkurentsivõimet ja seda ei tohiks lubada. samuti tahaksin, tahaksin veel lisada paar asja, mis minu arvates on olulised. kõigepealt, kui me arutame kapitalinõuete direktiivi neli, Äh, siis äh, koostatakse äh, reeglid ka nende ettevõtete jaoks, mis on pankrotti minemiseks liiga suured. Need peaks välja töötama järgmise aasta suveks. ma arvan, et seega meil on piisavalt aega, et sellesse määrusesse sisse panna just need konkreetsed elemendid, mis puudutavad neid pankrotiminekuks liiga suuri ettevõtteid. meil ei ole aega raisata Äh, tegelikult äh, ettevõte, mis on pankrotiminekuks liiga suur, on äh, eksisteerimiseks liiga ohtlik. me ei soovi, tohi lasta ennast sellistel ettevõtetel terroriseerida, ettevõtetel, mis tegelikult võivad tele, terve majanduse pankrotti viia. nii et, et ma arvan, et me peaksime selliseid ettevõtteid käsitlevat sätet ka kapitalinõuete direktiivi lülitama. ja nüüd üleminekuperiood tuhande kahesaja, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal lõpeb see üleminekuperiood ja minu arvates see on juba hoopis kuskil teises ajajärgus, see perioodi lõpp. Äh, kahe tuhande kümnendal aastal meil oli äh, riigivõlaga väga tõsine äh, kriis, finantssektor oli väga nõrk ja seega me ei saa lubada endale ootamist aastani kaks tuhat üheksateist me peame üleminekuperioodi osas olema palju karmimad, muutma selle üleminekuperioodi lühemaks või meil peaksid olema väga tugevad stiimulid, miks äh, Äh, mitte oodata, me peame suurendama läbipaistvust näiteks kas või likviidsuse osas. me peame kasutama äh, seda avalikkusele olemasolevat infot äh, pankade likviidsuse kohta ja mitte ootama homseni. ja kas see kahjustab nende pankade positsiooni? jah, aga see sunnib neid ka kas tegevusest loobuma või oma likviidsusstandardeid tugevdama. selline on meie seisukoht. me meil ei ole teist võimalust asju äh, korda ajada, nii et, et tehkem seda siis praegu, aitäh! Thank you uh,, I have suur tänu! kuue variraportööri ei ole kohal, nii et Gunnar Hokmar, palun! suur tänu! sellest, mida Philipp just ütles, tahaksin kinni võtta ja ühele paradoksile viitaksin, millest ta rääkis. nimelt osalt tuleb tagada see, et osalt oleks pankadel võimalus rohkem välja laenata ja teisalt vähem. ja selles peitubki meie peamine dilemma kui me selle raporti äh, kallal edasi töötame ja selle seadusandluse kallal üldiselt tuleks äh, selline üldine raamistik paika saada, mille alusel kogu ülejäänud seadusandlus välja arendataks. kõigepealt on minu meelest väga oluline see, et me ei unustaks, kui oluline on äh, riskide kaalumine. Philipp rääkis ka mm, võimenduse tasandit, kuid me peame ka riski kaalumise võtma arvesse. see on väga oluline, eriti kui me räägime erinevatest äh, ärisektoritest, näiteks äh, elamumajandus on hoopis teistsugune kui investeerimised näiteks äh, uude, investeeringud uude ettevõtlusesse või või, või mingid muud majandussektorid. selleks, et pangad oleksid tugevad ja suudaksid mõlemaid ülesandeid tan-, kanda, ärgem unustagem siis ka riskide Äh, kaalumist. teine küsimus, äh, pankade vastutus. ma ei räägi sellest sellepärast, et see oleks siit kuidagi välja jäänud, vaid sellepärast, et me peaksime sellest natukene rohkem rääkima. nimelt äh, ärgem unustagem seda, et pangad peavad ka ise näitama üles vastutustundlikku käitumist. kujutage nüüd ette, kui meil ei oleks olnud mitte mingisuguseid kapitalinõudeid ometigi on ju pankade huvides ka ise kanda mingi osa vastutusest. probleem peitub aga selles, et me kõik teame väga hästi, et pangad äh, arvavad, et nad on igikestvad, ähm, sest et kui midagi läheb viltu, siis äh, valitsused äh, ja riigid aitavad nad välja ja see on just nimelt see probleem, millest me peame rääkima panganduskriisi ja muude majanduskriisi aspektide juures. siin seadusandluses ei ei tohi unustada seda, et me peame kindlasti ähm, äh, täpsemalt panema paika pankade omavastutusala. teiseks, ähm, alles hiljuti võtsime me vastu uue stabiilsuspakti. oluline on siinkohal aga ka meeles pidada, et mis iganes kapitalinõuded äh, me ka seame äh, pankadele, nendest ei ole kasu ilma makromajandusliku stabiilsuseta ja loodetavasti me selle stabiilsuse tagame ja see kuidagi asju hakkab ka mõjutama. miks ma sellest räägin, sellepärast et äh, mõnikord me räägime me kapitalinõuetest äh, täiesti isolatsioonis teistest teemadest ja iseseisva teemana see ei ole aga tegelikkuse õige peegeldus ja sellest arut-, sellisest arutlusest ei ole kasu. mis nüüd puudutab seda raportit ja seda konkreetset seadusandlust, siis tuleb mõelda veel ühele reaalsuse aspektile. nimelt sellele, et mõnedes liikmesriikides on finantsteenuste turg suurem kui teistel ja see on ähm, tekitanud olukorda, kus valitsused peavad osades liikmesriikides võtma suurema vastutuse kanda selle sektori eest, suurema kui nendes liikmesriikidest, kus on väiksem või keskmise suurusega finantssektor. ja me peaksime nüüd nägema sellest raportit liikmesriikide jaoks, kui peegeldada kui võimalust seada kõrgemad kapitalimahumäärad viimastel aastatel oleme me näinud väga palju näiteid selle kohta, kuidas liikmesriigid või riigid, kus on väga suur äh, finantssektor, näiteks Island on siin kõige märkimisväärne näide, ja loomulikult pangandusseadusandlus Islandi kohta, kui me võtame Islandi siis näitena on ilmselt hoopis teistsugune kui pangandusseadusandlus äh, Prantsusmaal kapitalimaht nõuete osas, sellepärast et äh, valitsustel on teatavad kohustused, kuid me tuleme selle asja, ma tulen selle asja juurde tagasi muudatusettepanekute juures, kuid väga oluline on see, et niikaua, kui me konkurentsi ei moonuta, peaks olema liikmesriikidel võimalus seada kõrgemaid kapitalinõudemäärasid, määrasid kui mujal. suur tänu! Diego Fea. Eh, suur tänu, Sharon. kui lubate, siis eh, alustaksin sellest, et eh, tänan kõigepealt härra Kaarast selle eest, kuidas ta selle arutelu käivitas ja selle eest, et kuidas ta suhtus nendesse omaalgatusraportitesse ma soovin äh, härra Karasele kõike head äh, järgnevateks kuudeks, sellepärast et tema eesseisev ülesanne on väga-väga raske. aga mõned märkused minu poolt ka kogu selle arutelu kohta, meil tekib veel võimalusi kindlasti sellest rääkida, kuid siiski, kui Basel kolm äh, jõustub, siis näeme me tõsisteid muutuste sissetulekut kapitalinõuete ja likviidsuse reeglites ja, ja nii mõneski punktis on need äh, muudatused vajalikud ja ma ise olen ähm, nendest ka mitu korda rääkinud ja neid nõudnud, kuid need ei pea olema otseselt seotud nõuetega reaalmajandusele. me peame mõistma seda, et uued meetmed pangandussektori jaoks, et nende mõju pangandussektorile oleks äh, ette hästi teada nagu te teate, mina muidugi mõistan kõige paremini oma koduriigi Portugali majandust ja ma tean väga hästi, mida need meetmed endaga kaasa toovad, on täiesti võimalik, et ähm, igale, iga-aastasele skp tegelikule kasvule võib sellel olla negatiivne mõju ja, ja see kõik võib viia tegelikult äh, pikaajaliste tööpuudusmäärade äh, tõusule Äh, potentsiaalselt võib selle tõttu kaduda kuuskümmend seitse tuhat töökohta. krediidid, äh, selles osas me näeme ka äh, krediidimäärade tõusu kolme protsendi võrra. esialgne eesmärk oli kuus koma kaks protsenti, aga kui me vaatame tegelikke krediidiintresside määrasid, siis need tõusevad null koma üheksalt protsendilt kolme protsendini ja need mõjud äh, muidugi meie majandusel on, on väga suured ja sellega tuleb arvestada iga kord, kui me räägime Basel kolme kõikide faaside mõjudest reaalmajandusele. ma tahaksin rõhutada ka seda, kui oluline on tagada see, et Ühendriigid rakendavad reegleid nii nagu Euroopas äh, neid rakendatakse, nii palju kui võimalik. ma pööraksin teie tähelepanu sellele tõsiasjale sellepärast, et kui Basel kolme reegleid äh, teispool äh, Atlandi ookeani ei rakendata, siis on tulemuseks see, et selle all kannatab Euroopa pangandussektor ning takkajärgi siis ka Euroopa majandused satuvad surve alla ja lõpetuseks ma tahaksin välja tuua mõned sellised ähm, punktid, mis on, mis on eriti delikaatsed, ma olen omaalgatuslikku raportisse juba mõned muudatusettepanekud esitanud, kuid äh, tooksin need siinkohal siis veel kord välja, kuivõrd ma pean neid tähtsaks. Äh, Portugali õigus ähm, süsteemile on see väga oluline. Äh, pensionifondid, vähemushuvide kaitsmine, vastutsüklilised kapitalipuhvrid ja lõpuks äh, siis vajadus tagada see, et äh, on äh, tagatud VKE-dele võimalused saada juurdepääs krediidile, see on eesmärk, mida ei tohi silmist kaduda lasta, sest ainult nii saame me finantssektori ühtlustada reaalmajandusega, mis on ometigi ju väga tähtis. suur tänu, Arlene McCarthy, palun! suur tänu ja ma olen täiesti nõus, et me peame oma raportööri toetama selles küsimuses, sellepärast et tõesti, tegemist on keeruliste teemadega, kuid ka ajad on keerulised ja väga raske on asju ilmselt tasakaalu saada. ma keskenduksin oma märkustes ainult üldistele punktidele ja jätan need tehnilised detailid eh, ülejäänud ekspertidele, kes meil siin komisjonis on väga hästi esindatud ja mul on väga hea meel, et meil on eksperte meie seas, kuid minu jaoks on võtmeküsimus selles, et kas need ettepanekud eh, vähendavad kriisivõimalust äh, kas see tähendab seda, et kui kriis tekib, on see paremini hallatud ja peamine küsimus on see, et et jah, pangad äh, võivad küll põhja minna, aga seda ilma toomata kahju äh, majandusele üldiselt ja maksumaksjale. probleem minu jaoks äh, on see ja olen raportöör ju kapitalinõuete direktiivi baasil kolme osas, on see, et pangad hakkavad nüüd võitlema nõrgemate reeglite eest, nõuavad rekalibreerimisi, nõuavad väiksemaid kohandusi ja võib-olla mõned kohandused tõesti on täiesti õigustatud, nii nagu tehnilised eksperdid on ka siin komisjonis öelnud, kuid ma tahaksin, et need oleksid siiski sõltumatu hindamisprotsessi läbinud ja, ja, ja saanud ähm, heakskiidu, sellepärast et see, mille me praegu neljanda paketiga välja pakume, on kümneaastane plaan. kümne aastaga peaks olema küll võimalik neid reegleid täita ja aga samas äh, nelja aastat pärast kriisi lahvatamist oleme me endiselt äh, väga raskes olukorras oma majandustega, pankadel ei ole piisavalt kapitalireserve selleks, et šokkidele vastu astuda ja tegelikult mitte midagi ei ole tehtud, härra Feie, te ütlete, et pangad peaksid seda ja teist tegema, aga nad ei tee mitte midagi, näiteks Bank of England oma aruandes ütles, et äh, kahe tuhande ühe, üheteistkümnenda aasta viimasel kvartalil viis miljardit eurot vähem äh, Äh, anti äh, laenu VKE-dele, kui neil see raha on olemas, miks seda välja ei anna, aga mitte midagi muud ei ole muutunud poliitikas ja see on see probleem, mis peaks äh, olema lahendatud ka siin komisjonis või mille poole, millele me peaksime tähelepanu piirama. väga paljud ilmselt nägid George Osborne'i eilset kõnet ja kuulsid seda, et mida ta kavatseb teha VKE-de toetamiseks, aga tegelikult mis ta teeb, on see, et risk läheb jällegi maksumaksjale ja pangad tulevad puhta nahaga välja, see asi tuleb ära lahendada, ma olen mitu korda nõudnud komisjonis seda, et me peame mõt-, vaatama seda, kui palju antakse VKE-dele tegelikult pankade poolt laenu ja Sharon, me peame tulema selle uuringu juurde tagasi, mida me oleme nõudnud, sest me tegelikult ei tea, kas pangad täna annavad piisavalt laenu VKE-dele, me ei tea, milline on hetkeolukord nii et jah, ma toetan, äh, äh, kui ei ole just väga vettpidavaid äh, argumente, et baasel tuleb täismõjus rakendada juulis ju komisjoni uuring näitas, seda on täiesti võimalik kapitalinõudeid tõsta kolmeteistkümne protsendini ilma igasuguste mõjudeta reaalmajandusele ja ilma tegeliku mõjuta ka pankadele. ja veel üks märkus mis on sarnane härra Höökmargi seisukohtadele, nimelt see maksimumharmoneerimislähenemine, mille komisjon on võtnud, on natukene murettekitav. nimelt ei saa aru, miks peaks ettepanekus olema kirjas, et me ei taha siin mingisuguse konkurentsi tekkimist, kas me siis ei taha parema kvaliteediga kapitalinõuete reegleid ma saan küll aru, et me ei taha siseturgu moonutada, aga äh, kogu mõte on ju selles, et me tahame, et meie pangad oleksid turvalisemad, et kapitalinõuded oled kõrgemad, me tahame, et meie pangad saaksid teha seda tööd, mis nad peavad tegema, nimelt laenu andma reaalmajandusele, kuid see ei tähenda seda, et me peaksime siis hoopis võidujooksu asemel äh, väiksemaid standardeid taga ajama. ja Ühendkuningriigis näiteks võeti hiljuti vastu Vickersi raport äh, ja selles raportis, mida oodati väga kaua, on sees paindlikkus tõsta Äh, jaepankadele kõrgemaid kapitalinõudeid selleks, et neid kaitsta juhuks, kui kap-, pangad kokku varisevad, on vähemalt jaepangandussektoris piisavalt kapitali tagamaks inimeste hoiused ja et me ei peaks äh, siis äh, vahendeid otsima investeerimiste osas, minu meelest ei ole see siseturu moonutamine. miks seda? sellepärast, et vastavalt passport süsteemile saavad pangad äh, Äh, Ühendkuningriigis, teistest riikidest tegutseda. Äh, vastavalt sellele skeemile nad saavad tegutseda liikme, äh, Ühendkuningriigis täitmata Ühendkuningriigi poolt kehtestatud jaepankadele kõrgemaid kapitalinõudeid, nii et komisjon peab väga täpselt mõtlema sellele, et millise sõnumi nad välja saavad. me ei saa öelda ometigi komisjonilt, et me ei taha kõrgeid kapitalinõudeid, me ei taha kõrgeid standardeid, me ei taha kaitsta Euroopa maksumaksjate raha me peame olema ikka natukene loovamad äh, selles osas, äh, mida komisjon on välja praegu pakkunud. Äh, kõnelejate nimekiri ainult pikeneb, aga meil on täna hommikul ka aega, nii et kui vaja, saavad kõik sõnu, sellepärast et meil on veel kindlasti aega ka teisteks aruteludeks. Ben Giegold, Anthony Sanchez Prosedo and Elisa Ferreira. If there is anybody else kui keegi soovib veel sõnu, sõna, siis andke sõna, Burkhard, palun järgmisena suur tänu, proua esimees, tahaksin kõigepealt südamlikult tänada Otmar Karast hästi tehtud töö eest. ma arvan, et just kogu see valdkond on tõesti väga tähtis, väga tehniline küsimus. ja tahaksin täna keskenduda mõningatele lühikestele märkustele mulle meeldivad komisjoni ettepanekud, ma leian, et kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt kõrgemad kapitalinõuded on hädavajalikud, seda on viimased kuud eriti hästi näidanud praegusel kriisi ajal. kohe kindlasti on lisakapitali puhul vaja ka pankadel teha kohandusi, kuid see ei tohiks peegelduda laenude andmisel, eriti, mida ka kolleegid juba ütlesid, kui antakse laenu väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. ja ka siis, kui tuleb laenusid anda avalikule sektorile. seepärast tuleb ähm, meil tõdeda, et meie komisjon on väga suure ülesande ees, meil tuleb need nõuded väga selgelt ja mõõdukalt äh, sõnastada. mulle meeldib see neutraalne definitsioon põhikapitali kohta, seda on defineerinud komisjon, mulle meeldivad ka need üleminekureeglid, kuid kas nendest piisab, seda tuleb veel kontrollida. siis vähemusosalus ka siin äh, leian mina, et seda oleks vaja parandada, seal on palju, mida on võimalik teha. see kehtib ka likviidsuse nõuete kohta ja ka Euroopa pankade järelevalve rolli kohta meie struktuuris. väga paljud reeglid, millele siin viidatakse, ei ole mitte ainult tehnilist laadi, vaid minu arvates on nad tihti ka poliitilised ja me peaksime järgnevate arutelude käigus äh, siin veel täpsemalt välja vaatama, mis jääb sõelale ja mis mitte. siis äh, finantsvõimendus, äh, mis on ka üks väga tähtis küsimus, minu arvates on väga tä-, tore, et komisjon on kohe pannud selle esimesse sambasse kuid minu arvates testiperioodil võib äh, ettevõtetel tekkida väga suuri planeerimisraskusi ja sellega me peaksime arvestama. Need on kõige tähtsamad äh, küsimused minu arvates, teised punktid tõid juba välja kolleegid ja ma arvan, et äh, järgnevatel nädalatel on veel väga palju ära teha, aga ma olen veendunud, et Otmar, sa saad sellega hakkama ja komisjoni liikmed kindlasti toetavad ka raportööri nii palju kui vaja Thank you very much, Ole. suur tänu, Olle Schmidt, palun. suur tänu, proua äh, esimees. üks üldine märkus ja siis üks konkreetsem. ma kuulasin Philippi, kes kahjuks on saalist lahkunud. see, kuidas ta oma seisukohti väljendab, on äh, äärmiselt meeliköitev nagu ma olen ka varem öelnud, ütlen ka täna, minu meelest on Euroopal vaja eluterveid palku panku. on ju väga kasulik, kui Euroopas on terved, hästi toimivad pangad. ja mitte alati ei peaks me pankasid materdama ja jätma muljet, nagu see oleks meie peamine eesmärk. panka võib muidugi kritiseerida, see on täiesti normaalne, kuid väga paljud vead tehti hoopis poliitikute poolt nii äh, Euroopas kui ka Ühendriikides. ja üks nendest suurimatest veategijatest äh, sai äh, Ameerika Ühendriikide presidendi toolile ta enne presidendiks saamist eriti midagi ei öelnud ja senaatorid pole ka nagu midagi öelnud, me oleme nendega väga palju kohtunud, aga see on ka normaalne, sellepärast et Euroopas on ka nii. kuid mõnikord me peaksime siiski sellele natukene rohkem tähelepanu pöörama ja võib-olla oma lähenemises olema natukene tasakaalu, rohkem tasakaalus selles osas, kuhu me seda kriitikat äh, laeme. ka enda suhtes olema natukene ausamad. ja nüüd see konkreetne märkus on see, et ma olen Gunnariga täiesti nõus ma nimelt üldse ei saa aru, miks komisjon sunnib äh, kõikidel riikidel üle võtta täpselt ühesugused reeglid. sest kui mõni riik tahab kehtestada karmimad reeglid, siis ma tegelikult ei saa aru, miks see peaks negatiivselt mõjuma teistele riikidele. see on ju pigem selline nagu enesepiitsutamine ju riik ju karistab iseennast, äh, kui ta võtab, valib teeks äh, oma konkurentsivõime pidurdamise väljaspool oma riiki ja kui mõnede riikidega O, riikidel on olnud probleeme, nagu, nagu mõnel riigil on viimase kahekümne viie aasta jooksul olnud, siis äh, ka nendesse tuleks suhtuda natuke liberaalsemalt ja lubama nendel riikidel kehtestada karmimaid reegleid, kui pangandus- ja finantssektor on tõesti väga suur võrreldes mõne teise riigiga ja, ja mõne teise riigi SKP-ga. nii et selles osas peaks tõesti muudatusettepanekuid esitama ja loodetavasti, Otmar, sa, sa võtad sellele, selle kaalumisele ja näed selles head argumenti. suur tänu, Sven! jah, suur tänu! suur tänu ka Otmar Karasele selle töö eest, mis ta on investeerinud. kogu selle töö eest, mis ta juba varem tegi, tuleb tänada ka komisjoni, et see teatis on tehtud, mõeldes kodanike peale, siis tegelikult kõige suuremaks küsimuseks on ju see, miks võttis see kõik nii kaua aega jah, otse loomulikult meil on tegemist suure probleemiga äh,, sellepärast et avalikkus kritiseerib seda, et kolm aastat pärast Lehman Brothersi pankrotti minekut on meil küll Baseli reeglid paigas, kuid mis puudutab äh, nende rakendamist nii USA-s kui ka Euroopas, siis sellega on väga suuri probleeme ja nüüd on olukord veelgi teravnenud ja me näeme, et majakene savijalgadel kukub kokku ja meil on suureks probleemiks ka see, et tegemist on väga kompleksse küsimusega, me ei saa siin ülepeakaela tegutseda, sest pärast võib selguda, et reeglid, mis välja töötasime, on väga kehvad ja teiseks kogu see viivitamine. sellepärast ma tervitan seda, et äh, et pangandusjärelevalveasutus ei oodanud äh, reeglite väljatöötamisega, vaid tegi seda hästi kiiresti. minu arvates on tähtis see, et meil oleks rohkem äh, omakapitali, selles osas oleme me jõudnud ka ju äh, kokkuleppele ja tegelikult siin ongi väga tähtis vaadata üksikasju meie arvates on nõudmised ikka veel liiga madalad, meie arvates ei ole tõestatud, et kõrgem kapitalimäär õigesti tegutsedes toob endaga kaasa seda, et reaalmajanduses antakse vähem laene. seda on näha ka minu koduriigis, need institutsioonid, mis äh, annavad laenu reaalmajandusele, nendel on korralik Äh, kapitalimäär olemas, neil ei ole mitte mingeid probleeme, nad ei pea oma bilansimahtusid võltsima. ja sellised inimesed nagu Simon Johnson või ka Euroopa Süsteemiriskide Nõukogu esimees Martin Helvig, nagu ka äh, ma-, Saksamaa majandusministeeriumi teaduslik nõukogu on öelnud, et meil on vaja palju kõrgemaid kapitalimäärasid. ja on väga huvitav, et need riigid, mida panganduskriis eriti õudselt räsis, nagu Ühendkuningriik ja Šveits, on vastu võtnud palju suuremad määranõuded kui teised riigid ja sellest tuleks tõsiselt rääkida sest minu arvates tuleks sellega siduda ka teine küsimus nimelt me peaksime näitama äh, ka see, kainet äh, talupojamõistust üles, kui me vaatame riskimudeleid. kas meie riskisüsteemid on võimelised riske ka välja tooma ja kas me oleme võimelised neid ka tõhusalt kontrollima. ja võib-olla äh, oleks siiski vaja meil ka tõesti viia sisse kõrgem finantsvõimenduse määr äh, see võiks olla viimane, viimane pidur, hädapidur, sellepärast et kui sellist hädapidurit meil ei ole, siis me sõltume äh, kõikidest nendest kõikumistest, mis toimuvad äh, turul. ja viimane kriis näitas, et meil tegelikult ei ole võimalik kõiki riske ka näha. minu üheks lemmiku lemmikteemaks on riigivõlad. paar aastat tagasi mitte keegi ei uskunud, et riigivõlad võivad üldse ohtlikud olla. ja see on ka üks põhjus, miks finantsvõimenduse suhtarv peaks olema väga tähtis ja et seda tuleks kasutada ka siis, kui omakapitali määr pankadel on tagatud ja kui soovitakse öelda, et me soovime veelgi stabiilsemat kapitalimäära, siis tuleb hoolitseda selle eest, et me ründaks neid, kes teevad seda, mida me soovime, nimelt need, kes annavad äh, tõesti ka reaalmajanduses tõesti tegutsevatele ettevõtetele laenu. ja meil tuleks teha vahet ka erinevate äh, ärimudelite vahel ja me ei peaks lähtuma sellest, et üks lahendus sobib kõigile. ja siis mind ärritab õudselt äh, see, et meil on küll kapitalinõuete direktiiv äh, ja ka baasel neli. ja mul on nii hea meel, et meil on võimalik äh, rääkida sellest kõige sellepärast, et me peaksime need asjad ka omavahel kokku viima kui me räägime reeglitest, mis kehtivad nii väikestele kui ka keskmise suurusega pankadele ja ka suurtele pankadele, siis ma tahaksin tõesti paluda, et need institutsioonid, millele me oleme pidanud maksumaksjatena kogu aeg äh, toetust äh, maksma, et neid nüüd natukene teistmoodi koheldaks, neid eraldi vaadataks ja me peame ütlema selgelt, et meil on vaja hoopis teistsuguseid rangemaid kapitali nõuete määrasid suurtele pankadele, me peaksime reeglid väga selgelt äh, paika panema ja me peaksime täiesti välistama riigi toetuse, riigi abi võimaluse. siis teine küsimus, mis minu arvates äh, samamoodi peaks olema tõstatatud, on varipangandus. me ei saa öelda, et me reguleerime neid äh, institutsioone, mis annavad väikese keskmise suurusega ettevõtetele laenusid, aga samal ajal jätame igasuguse reguleerimiseta ülejäänud pangad. kahjuks äh, riskifondide puhul meil ei õnnestunud äh, kokku leppida siduvate äh, omakapitalimäärade osas, sellest on väga kahju, mina leian, et varipangandust tuleks ka kaasata ja kui meil ei soovi Äh, siin konkurentsi moonutada, siis tuleb midagi ette võtta. me, me ju ei soovi, et äh, suured pangad, mida riigiabi näol toetatakse, tõrjuvad välja väikesed pangad. siis veel ka proportsionaalsuse põhimõte. me ei saa kõiki nõudmisi kõikidele võrdselt äh, äh, jagada, me ei saa lähtuda sellest, et need pangad, mis tegelevad nii-öelda igavate finantstoodetega, peavad täitma ka seda sada viitekümmet erinevat nõuet, mis on tulnud pangandusjärelevalveasutustelt, e, samal ajal kui neil seda pole üldse mitte vaja. ma tean, et Otmar Karas e, võib-olla reageerib sellele allergiliselt, aga tõesti, meil tuleb e, natukene ka seda küsimust veel arutada ja olen selles küsimuses täiesti nõus Burkhard Paltsiga. ma, mind ärritab see mõte, et need reeglid äh, jõustuvad nii kiiresti ja samal ajal on meil umbes sada viiskümmend erinevat äh, äh, teisest õigusakti, mis peab rakendama Euroopa pangandusjärel- ja pangandusjärelevalveasutus see ei ole vastuvõetav olukord, ärgem unustagem, et sellel asutusel ei ole isegi mitte personali, et seda teha. ja teiseks, need pangad, mis on väikesed, millel ei ole vastavaid ressursse, ei ole üldse võimelised neid õigusakte rakendama ja ma kardan, et tulemuseks on see, et suurte pankade lobistid äh, rõõmsalt äh, seal äh, pidu peavad ja need pangad üle võtavad nii et tõesti, me ei tohiks väikeseid pankasid nurka suruda, samal ajal aga peaksime reeglid välja töötama nii, et need ärimudelid, mida meil on vaja, leiavad ka toetuse, et me ei esita neile liiga kõrgeid nõudmisi, et me kaitseme neid, aga et me samal ajal ka ütleme, et kõik peavad kriisi tagajärgedest vastutama. mulle meeldis ka EKD juhi avaldus, nimelt et kõik, mis ei ole äh, ettevõtete huvides, kõik, mis ei ole teenuste huvides, on tege-, on tegelikult äh, röövimine. nii et need, kes ei tegutse kõikide huvides, need äh, peaksid nüüd lõpus ka seadusandja karmi kätt tundma. suur tänu! Thank you very much uh,. Nick. suur tänu. Antoliin järgmisena, palun suur tänu, esimees, ma tahaksin alustada sellest, et äh, tänan härra Karasit, ma olen täiesti veendunud, et ta leiab lahenduse, mis on kõigile kõige parem. kuid mõned asjad tekitavad mulle muret, kõigepealt on meil vaja järjepidevust järjepidevust kapitalinõuete seadmisel pankadele ja tuleb tagada see, et see käiks sama sammu majanduse taastumisega ja et see oleks tõeline Euroopa lahendus. kui me räägime üldisest järelevalvest, siis siin on mõned punktid, millele tasuks tähelepanu pöörata. kõigepealt Euroopa on kindlasti juhtpositsioonil Euroopa pangandussektoris. seitsekümmend viis protsenti krediitidest antakse Euroopa pankadest ja äh, seega on väga oluline, et äh, me peaksime vältima Euroopa pangandustööstuse ülekoormamist, kuivõrd see lihtsalt äh, viiks krediiditurud, eriti väärtpaberiturud mujale ja sellest ei oleks mingit kasu süsteemile. teiseks, käisin hiljuti Ühendriikides ja see, mis juttu seal räägitakse, on, et Basel kolm 3 kehtib kahekümne pangandusettevõtte jaoks Euroopas, aga kuskil kaheksa tuhat pangandusüksust. Euroopas äh, üritame me sellist suurt süsteemi aga väga killustatud äh, maastikul äh, rakendada, ameeriklased hoopiski mitte, kuigi nende turg on ühtsem ja me ei peaks Euroopa panku seega panema konkurentsi mõttes halba olukorda ja tõesti, mulle tundub, et me lihtsalt praegu koormame Euroopa pankasid üle meil on väga palju väikeseid ähm, pangandusüksuseid ja see tähendab seda, et väikestel pankadel on tegelikult palju raskem rakendada igasuguseid muutusi, seadusandluses on raske tagada neutraalsust, seega taolises seadusandluses. meie arvame, et äh, meil on tõesti vaja väga tugevat ja sügavuti minevat äh, finantsreformi, kuid küsimus on selles, et kuidas tagada see, et see finantsreform vastaks ka majanduse tegelikele vajadustele sellepärast et äh, kui kriis lahvatas, öeldi alguses, et võib-olla me peaksime kapitalinõuete osas olema natukene vähem jäigal seisukohal ja sellele me peaksime natukene rohkem mõtlema. vaadakem Euroopa mõõdet kui Euroopas viiakse sisse täielik harmoneerimine ja mina olen alati toetanud äh, usaldusväärsust äh, suurendavaid äh, selliseid ähm, kattuvaid süsteeme, kuid samas selleks, et see usaldusväärsus säiliks, peaks siiski mõtlema sellele, et kas meie eesmärgid on ikkagi ühed ja samad on neid liikmesriike, kellel ilmselt tekib kiusatus äh, teatud finantsasutuste puhul kehtestada kõrgemaid kapitalimäärasid ja see paneks kap-, äh, finantsturud selles riigis surve alla ja viiks võib-olla finantsteenused sealt riigist välja mujale. ja loomulikult on järelevalve tagamine selles sektoris väga-väga raske. ja, ja võib kujuneda täiesti ebapro-, mitteproportsionaalseks lähenemiseks. Elisa Ferreira, palun. suur tänu, Sharon ma tahaksin samuti härra Karast tänada äh, selle töö eest, mis ta on juba ära teinud. tahaksin öelda ka, ka nii palju, et minu meelest see kõige suurem väljakutse meie ees äh, on see, et kuidas erinevate eesmärkide vahel, mida me üritame saavutada, tasakaal tagada. ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid on öelnud ja keskenduksin vaid kolmele punktile esimene puudutab nendest äh, seda argumenti, et kui kapitalinõudeid pankadele tõsta, siis sellega äh, väheneb äh, või hoopis peatub reaalmajanduse tegelevatele juurdepääs krediidile Äh, aga tegelikult äh, see aitaks meil välja selgitada, milline on olukord erinevates liikmesriikides ja milline äh, osa nende tuludest ja nende varadest läheb VKD-le krediidi andmiseks, kui me, me ju tahame igasuguseid finantsspekulatsioone vältida. sest kui meil ei ole õigeid andmeid selle kohta, Äh, kui palju käibest antakse krediidiks, äh, kujuneb sellest argumendist, äh, kuigi seda on võib-olla kerge välja öelda, hoopis ohtlik, nimelt pangandussektoris võib tuluks olla siis liiga suured kahjud ja maksumaksjad peavad Eh, pangad välja aitama. Barroso oma hiljutises kõnes ütles, et see kogumaksumus võib olla neli koma kaheksakümmend kolm, neli koma kuus triljonit eurot. et siis kui palju maksumaksja raha on läinud selleks, et pangad välja aidata ja see pankade päästmise operatsioon ei ole ju üldsegi veel äh, läbi. nii et me võtame praegu lihtsalt reaalmajandusest kogu aeg raha välja, nii et kui me üritame tasakaalu saavutada, on väga oluline teada kõigepealt seda, et et kui suur osa pankade käibest on tegelikult äh, suunatud reaalmajanduse toetamisele kuidas me saaksime panku tugevdada. veel üks punkt, mis on oluline. me ei tohiks silmist lasta eesmärke panganduskriisi haldamisel, väga paljud kolleegid on sellest juba rääkinud. komisjoni algatus on viibima jäänud, seda on edasi lükatud mitu korda ja, ja osalt võime me seda ka, ka mõista, kuid samas äh, peaksime me aru saama sellest, et see sõnum, mille me seal nende sammudega edasi saadame, on see, et me järjest äh, kaugeneme võimalusest leida panganduskriisile euroopalik lähenemine, lahendus. Euroopa kontekstis on silmist kadumas see võimalus, et, et me üldse Euroopa poolt midagi saaksime ära teha. Euroopa fondide loomine pankade aitamiseks, see mõte on küll välja öeldud, kuid kui see peaks realiseeruma, tuleb kõigepealt läbi viia väga sügavad muutused. kuivõrd see kriis on järk-järgult ainult äh, süvenenud ei ole päris selge see, et mis samme astutaks asutakse selleks, et liikmesriikide erinevaid süsteeme kuidagi ühtlustada, et sellest kooruks välja siis tõesti Euroopa lahendus. Eh, kriis on meile näidanud seda, et isegi need eh, riigid, kes on euroala nii-öelda võtmeriigid, ei oma mitte mingisuguseid süsteeme, millega edasiminekut tagada. nii et tulgem tagasi oma peamise eesmärgi juurde, nimelt pakkuda välja koordineeritud lahendus Euroopast panganduskriisi haldamiseks. vastasel juhul tekib risk, et me pidevalt eh, nii-öelda mürgitame riigivõlga ja pangandussektorit, eh, sest et eh, see, mis praegu toimub, on see, et me muudkui kaugeneme sellest struktuurist, mida meie komisjon on toetanud, mida meie parlament on toetanud minu raportis ja tahan veel kord äh, rõhutada seda, et tuleb leida ühtlasi ka tasakaal erinevate mm, äh, liikmesriikide lähenemiste vahel ja erinevate riiklike ärimudelite vahel, näiteks nagu pensionifondide puhul, panga personali puhul ja nii edasi. selles osas näiteks Portugal, minu koduriik, äh, on veel väga kõhklevalt seisukohal ja siis, et vähemuse osalus äh, samuti toidaks süsteemi nii, nagu on vaja. osades pankades kasutatakse seda tõesti eh, kohaselt, teistel, teistes mitte. loomulikult teatava liikumisruumi andmine on oluline, aga kui me seda paindlikkust tahame säilitada, ei tohi unustada ka vajadust ühtlaste miinimumlävendite järele. see aitaks meil eh, tõesti euroalas eh, ühtselt midagi ära teha rõhutaksin ka seda, et nagu mõned kolleegid on ka juba öelnud ja kordaksin seda, et ärgem unustagem varipanganduse rolli. kui me muudkui toodame suurtele pankadele seadusandlust, mida nad peavad rakendama, siis loome me sellega ilmselt olukorra, et tekivad igasugused varisüsteemid, mis tegelikult süsteemse riski just sinna koondavad. nii et varipangand toitlusmudelitele tuleb ka tähelepanu pöörata, tuleb jälgida väga pinevalt, mis toimub. see muidugi ei tähenda seda, et meie seadusandlus peaks olema kuidagi äh, leebemalt sõnastatud ja et me peaksime kuidagi ohtu seadma äh, pankade maksujõulisuse, aga, aga parima, äh, pangandusele tuleb tähelepanu pöörata. Silvi Kula on palunud sõna. suur tänu, proua esinaine. ma teeksin kaks üldist märkust kõigepealt. mulle tundub, et selles tekstis aga samas ma täiesti usaldan härra Karast, äh, äh, ma ei sea siin tema isikut kuidagi küsimärgi alla, vaid nimelt ähm, tekib samasugune probleem nagu selle kuuese seadusandluse paketiga, me üritame tuleviku jaoks seadusandlust luua, samas kui kriis ja praegune halb olukord äh, on kõikidele kõige suurem probleem, Feio ja Liisa ja kõik siin on nõus, tekkinud on väga-väga raske olukord, nimelt raske on õigesti oma tööd teha, sellepärast et me ei tea, milline tulevik on, me ei tea ju täpselt, milline on olukord järgmisel kevadel ja mitte keegi ei oska seda ka öelda. osade kolleegide Äh, sõnavõtte ma ei kuulnud, sellepärast et ma rääkisin ajakirjandusega, kes küsisid täpselt samamoodi, et me täna siin räägime reeglite kehtestamiseks äh, perioodi, millest me ei tea mitte midagi, nii et äh, Otmar Karas, ma soovin teile jõudu. see on põhimõtteline küsimus ja sellele ei ole lihtne vastata. ja kindlasti praegu jah, tuleb tähelepanu pöörata igasugustele mõtetele, mis ringlevad stabiilsusfondi osas äh, ja me peame neid kuidagi paralleelselt vaatama. teine asi, millele Liisa viitas, ma ei räägi sellest pikalt, on see, et ma kardan seda, et järgnevatel nädalatel, järgnevatel päevadel tegelikult me hakkame lõhkuma pangandussektoris finantsteenuste ühisturgu. me, meil oli võib-olla varem natukene euroopalik lähenemine, Liisa öö, omaalgatusliku raporti puhul, härra Margaio raporti puhul, aga me näeme, et äh, liikmesriigid hakkavad äh, individuaalselt rekapitaliseerima panku, öeldakse, et äh, nendel on siin või seal peakorter olnud traditsiooniliselt ja, ja seega lõhkudes täiesti ühtse turu öö, mudeli ja see on tõsine probleem, öeldakse, et Euroopal ei ole neid vahendeid selle tegemiseks. seda sellepärast, et me ei ole suutnud Euroopa tasandil midagi ühist teha. ja kui tõesti järelevalvesüsteemid liikmesriikides töötavad ainult äh, liikmesriikide siseselt, äh, äh, siis, siis sellega kaasneb tõsine oht, see on väga raske olukord jah, võib-olla varem oleme me kogu aeg toetanud ühisturu väljakujundamist, kuid praegu on see loogika täiesti vastupidiseks äh, muutunud. Prantsusmaast rääkides äh, mulle tõesti tundub, et meie parlamendil on väga tõsine vastutus äh, kanda siin võrreldes liikmesriikidega, me oleme üks nendest vähestest kohtadest lisaks Keskpangale ja võib-olla ka komisjonile äh,, kes üritavad säilitada euroopalikku lähenemist, ma kuulsin seda, mida Antolini ütles, väga kena on jah, laskuda sellesse loogikas, et me oleme neutraalsed liikmesriikide mudelite suhtes ja nii edasi, ma olen selle visiooniga täiesti nõus, kuid mingil hetkel tuleb siiski mõista, mõelda sellele, et kas me eelistame siseturgu sellele pidevale eh, kirjule pildile, mida, mida liikmesriigid eh, maalivad me peame tegema väga tõsise valiku, see on eksistentsiaalne küsimus, äh, siseturu äh, projektiga edasi minema või loome me mingisuguse organismi, äh, millel on palju väikeseid osasid. suur tänu uh,! Thank you very much! aitäh! hetke pärast annan sõna Otmarile. kas aga on veel keegi, kes soovib sellel teemal sõna võtta? minul endal on veel mõned märkused uh, seoses mõnede teemadega, mis on tõstatatud. jah, me tõepoolest elame väga ohtlikul ajajärgul. Äh, väga oluline on turgu stabiliseerida, aga ja, ja võib-olla viisil, mis ei ole päris tavapärane. Äh, igatahes tuleb meil hoolitseda, et me pärast ikkagi asjad korda ajame Äh, mitteametlikul ECOFIN-i kohtumisel Poolas juhtisin ma mm, ministrite tähelepanu sellele, et parlament soovis, et kriiside lahendamine oleks osaks järelevalvepaketist. kahjuks aga seda ei tehtud nii et, et kui, kui meie ideed oleks äh, üle võetud, siis meil oleks vähemalt mingi süsteem praeguseks olemas, aga nüüd seda ei ole samuti tahaksin saadikutele meelde tuletada, et äh, ka teised õigusaktid on, on varsti, varsti meie ees õigusaktid, mis siis puudutavad varipangandust ja samuti rahaturufonde ja äh, teisi selliseid valdkondi. ning äh, me peame siin leidma tasakaalu proportsionaalsuse, spetsiifilisuse ja varipangandussektori vahel Äh, sellepärast et äh, need varipangandusteenuseid osutavad pangad tegelikult ei ole ju päris pangad. nii et, et me peame välja töötama reeglid, mis kehtiksid nendele, nendele teistsugustele asutustele nii et, et me igatahes sooviksime igasuguseid riske ja, ja negatiivseid elemente kõrvaldada. võib-olla ei ole päris äh, võimalik kõiki neid asju sellesse õigusakti sisse panna, aga äh, meil on veel õigusakte tulemas ja nüüd Otmar, kas sa sooviksid vastata kolleegidele või lihtsalt midagi lõppsõnaks öelda? jah, kõigepealt tahaksin tänada kõikide nende erinevate kommentaaride ja sõnavõttude eest, sest iga sõnavõtt näitas, kui tõsiselt see komisjon ähm, seda küsimust äh, arutab ja kui tähtis see meil on. teiseks tahan tänada kõikide nende vahemärkuste eest, kus te tõite välja oma usalduse selleks, et äh, seda usaldust õigustada, on mul vaja teie jätkuvat toetust, meil tuleb jätkata, jätkata ka seda avatud dialoogi. tahaksin teha ka öelda seda, et väga paljud rääkisid siin tasakaalust, tasakaalustatusest. me soovime seda kõik. tasakaalustatus ei ole aga tasakaalustatust ei ole võimalik tagada siis, kui kõik erisoovid on arvestatud. väikseim ühine nimetaja ei tähenda seda, et asjad on tasakaalus. riiklike ja isiklike erihuvide arvestamine ei tähenda seda, et tasakaal on tagatud. ja seepärast on tähtis, et me kõigepealt paneksime paika, millised on meie eesmärgid, mida me soovime saavutada, mida me peame arvestama selleks, et äh, eesmärke saavutada. ka see, mida Silvi Kular ütles, nimelt siseturu tähtsus, siseturu toetamine, kas see on eesmärgiks, kui me ütleme jah, siis tuleb edasi mõelda, kuidas äh, peaks siseturgu vormima mitte ka seda, millised peaksid olema riiklikud turud. veel kord tuleb välja tuua see, et kas meil tekib äh, krediidikitsikus või mitte. see võib sõltuda määrusest, aga ei pruugi. ei, likviidsuse ja omakapitali direktiiv ei pruugi tuua automaatselt endaga kaasa ähm, laenukitsikust, ka Baseli Basel kaks puhul me esitasime ettevõtete likviidsuse küsimuse. mitte iga ettevõte, kes ei saa laenu, ei satu kohe raskustesse. küsimus on selles, kuidas me neid asju korraldame selleks, et krediidikitsikus ja krediitide kallinemine oleks vastavalt või selle direktiivi kaudu võimalikult äh, väikese tõenäosusega. väga paljud teist rääkisid äh, omakapitali määrast. kas me tõesti räägime siin ainult protsendimäärast või me räägime ka sellest, mida me tegelikult omakapitalina üldse arvestame? küsimus on ka selles, äh, kuidas defineerida omakapitali. ja sellepärast on ka nii tähtis äh, võtta põhimõtteks õiguslik neutraalsus. praegusel hetkel on olukord selline, et ettevõtted ja suurettevõtted ütlevad meile, et äh, praegusel hetkel paika pandud riski praegusel hetkel kap-, paika pandud kapitalimäärad äh, on hoopis teistsugused, äh, sellepärast et äh, võib lähtuda vähemusest, nii et tuleks praegu rääkida sellest, kuidas on vastutus tagatud, milline on vähemuse osalus, millised on riskid ja peale selle Need on kõik nii tähtsad küsimused, me ei peaks keskenduma mitte protsendimäärale jah, otse loomulikult peame olema paindlikud. aga paindlikkus võib endaga kaasa tuua konkurentsimoonutusi. me räägime praegusel hetkel kapitalipuhvritest. kapitalipuhvrit tsüklid positiivses osas toovad endaga kaasa selle, et nii riiklikud äh, järelevalveasutused, ettevõtte koduriigis nõuavad rohkem kapitali kui teistelt pankadelt ja järelevalve nendes, järelevalveasutused nendes riikides nõuavad veel eraldi kapitali see võib endaga kaasa tuua olukorra, kus ühed on eelises ja teised mitte. jah, paindlikkus on hea, kuid kus on konkurentsimoonutuse piirid? me peaksime seda kõike väga tähelepanelikult kontrollima me ei räägi siin mitte ainult mõistest ja definitsioonist, millega kõik oleksid rahul jah, me võime mõistes ja definitsioonis ilusti välja tuua paindlikkuse, arvestamise ja nii edasi, kuid küsimus on selles, mida see tähendab äh, konkreetselt erinevates äh, reeglites nüüd siis Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, jah, see loomulikult on meil vaja toetust, kuid Maarja Nava äh, oli meie ees, rääkis väga tähtsalt asjadest, väga paljud teist polnud kohal, ainult teie assistendid olid kohal. ja kas teil on selge, et pangandusjärelevalveasutusele esitatud küsimustest tuli välja, et neil on vaja rohkem personali, muidu ei ole võimalik neid nõudeid täita. ja kui seda on vaja kõike kohe teha ja kui pannakse paika nõue, siis peaksime vaatama ka seda, kas meie arutelud on erinevad aruteludest, mida peetakse pangandusjärelevalveasutuses. ja me peaksime vahet tegema selle kolme ploki vahel, mida peab tegema pangandusjärelevalveasutus, mis äh, mõjub kohe, mis on kõigest soovitus ja millised nõuded on tegelikult äh, tulenevad ainult meie analüüsidest, kuid me peaksime oma kriitikas väga selgelt vaatama, mis on need sada viiskümmend kolm lepingut. kas on vaja need eraldi välja tuua või tuleb seda üldiselt direktiivis äh, reguleerida. meil on vaja paralleelselt äh, pangandusjärelevalveasutusega läbirääkimisi pidada. seepärast peavad ka olema personaalsed ja rahalised eeldused täidetud. see on kõige tähtsam. jah, ja otse loomulikult äh, me arvestame selle kõigega, kuid ma palun, nii nagu ka täna, aga ka siis kui me neid asju sügavamalt vaatame, eh, hiljem seda kõike kahepoolselt teha, sellepärast et kui me räägime paindlikkusest, siis tekitame me väga palju lootusekiir, kõik ütlevad jah, tasakaalustatus on tore, kuid küsimus on selles, mida see tähendab konkreetselt eh, komisjoni teatise jaoks. sellepärast, et eh, komisjoni teatis on küll meie töö aluseks, Äh, Baasel on raamistikuks ja komisjon lähtub nendest eesmärkidest, mida meie siin ütleme, ehk süvendamine ja parandamine ja peale selle on meil veel ka G kakskümmend, nii et me peaksime kõike seda kolme tasandit arvestama, vaatama, millised kohustused on võetud ja kui suur on mänguruum tegemist on nagu sarniiriga, kuhu tuleb hammasratas sisse viia ja siis peab see hammasratas sobituma. meie nõuete rakendamisel, eriti kui me räägime USA-ga ja rahvusvaheliste institutsioonidega, peame me hoolitsema selle eest, et need nõuded, mis on Baselis ja G kahekümne tasandil vastu võetud, oleksid ka arvestatud. suur tänu, hakkame selle tööga pihta ja suure ja loodan, et see äh, usaldus, mida siin täna tundsin, ähm, säilib ka hääletuseni järgmisel aastal. suur aitäh kõigile! muudatuste esitamise tähtaeg on ei, raportit me vaatame läbi äh, kahekümne kolmandal jaanuaril ja me oleme täiesti kindel, et Otmar juba nende muudatustega tegeleb, nii et, et muudatusi saab esitada kahekümne seitsmenda veebruarini. Äh, kahekümnendal märtsil vaatame neid läbi ja hääletus on kahekümne viiendal aprillil meie komisjonis ning täiskogus siis juuni, juuni esimesel täiskogul. see on praegune ajakava ja loomulikult meil on ka plaanitud kuulamised, äh, mis siis enne, toimuvad enne, kui raporti eelnõu esitatakse. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on äh, punkt üheksa üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes kohaldatavate Euroopa Liidu riigiabi eeskirjade uuendamine. kui äh, inimesed soovib saalist lahkuda, siis võib-olla me teeme paariminutise pausi, nii et, et raportöör ei peaks üle selle lärmi kisama. nii et, et palun, kes tahavad lahkuda, tehke seda kiiresti ja vaikselt. niisiis, need, kes saalist lahkuvad, palun tehke kiiremini, sest me soovime päevakorraga edasi minna. Right. I am going to ask those niisiis ma palun veel kord äh, neid, kes istungile jäävad, maha istuda. siis ma saan näha, kes jääb, kes läheb okay, is everybody who kas äh, lahku, äh, lahkuda soovijad on nüüd lahkunud, hästi. ma annan nüüd siis äh, sõna kõigepealt Peter Simonile, kes on raportöör. Peter, sul on sõna. lugupeetud proua esimees, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada nende konstruktiivsete ettepanekute eest, mis tulid erinevatelt fraktsioonidelt. ma olen täiesti veendunud, et väga paljudes küsimustes jõuame kokkuleppele. tänast arutelu peaksime kasutama selleks, et vastuolulisi küsimusi veel kord üle vaadata. Need tulid muudatusettepanekutes välja ja me peaksime neid nüüd ühiselt kaaluma tahaksin keskenduda kolmele punktile. esiteks artikkel neliteist ja õigusliku raamistiku küsimus, teiseks küsimus, mis puudutab de minimis reegleid ja kolmandaks see ikka ja jälle vastuolusid tekitanud kü-, tõhususe küsimus. nagu te kõik teate, komisjoni ettepanek äh, majandus, üldist majandushuvi pakkuvate teenuste reguleerimiseks on nüüd uuel kujul välja tulnud ja meil on võimalik komisjoniga seda küsimust arutada. esiteks artikkel neliteist ja õiguslik raamistik. oli täiesti selge, et kõik minu nõudmised horisontaalse õigusliku raamistiku kohta üldist majandushuvi pakkuvate teenuste jaoks ei leia positiivset vastukaja. arutelud eelmisel aastal ja arutelud eelmisel nädalatel ka siin komisjonis näitasid seda tahaksin veel kord välja tuua seda, et meie jaoks, sotsiaaldemokraatide jaoks ei olnud tähtis mitte see, et riigiabi eeskirjad hõlmatakse artikliga neliteist, sellepärast et see toob endaga kaasa konkurentsimoonutusi. minu jaoks ja minu fraktsiooni jaoks oli väga tähtis, et meil oleksid äh, üldiselt kehtivad kontseptsioonid üldist majandushuvi pakkuvate teenuste jaoks ja et me artiklis neliteist paneksime selle paika selleks, et me saaksime tagada õigusliku järjepidevuse. praeguses teatises komisjon selgitab selliseid mõisteid äh, nagu ettevõte, majandussuhu, huvi, eh, majanduslik tegutsemine ja Altmargi kohtuotsus, sellepärast minu küsimus variraportööridele ja kõikidele EKONi komisjoni liikmetele on järgmine. kas te leiate, et komisjoni praegused definitsioonid aitavad kaasa õigusliku järjepidevuse tagamiseks? mina leian, et altmargi kriteeriumite osas võib selgelt öelda, et kõik, kes ei saa selgitustest kolme, esimese kolme definitsiooni kohta aru, need ei saa aru ka viimastest selgitustest ja on täiesti selge, et see toob endaga kaasa veelgi rohkem segadust kui selgust siis peale selle volinik Almunia reedel ühel konverentsil ütles, et aasta lõpuni tagatakse kvalitatiivne raamistik ja artikkel neliteist äh, tõlgendamine vastavalt protokollile kuuskümmend kaks. sellepärast küsimus teile, kolleegid, kas meie ei peaks nüüd ka ideoloogiast loobuma ja rääkima artiklist neliteist ilma ideoloogiata, sest äh, see raport annab meile võimaluse enne komisjoni äh, avaldust oma arvamus välja öelda. teine küsimus puudutas äh, valdkonna spetsiifilisi de minimis reegleid. kõigepealt taustast. üldise, üldine de minimis reegel jääb kehtima ja alles kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus vaadatakse see üle mina kujutan endale ette, nii nagu raportis välja öeldud, et meil on kaks äh, valdkonnapõhilist äh, de minimis reeglit vaja sisse viia. esiteks äh, nende omavalitsusüksuste jaoks, mis on väikesed ja selle, ja neil ei ole seepärast suuri struktuure ja neil on väga raske neid reegleid kinni pidada ja teiseks, need kohalikud omavalitsusasutused võivad äh, suuremal juhul öelda, et üldist majandushuvi pakkuvad teenused ja nende väljakuulutamine ei too endaga kaasa konkurentsimoonutusi. teiseks äh, ei mõjuta nii väikesed pakkumised ka üleüldiselt äh, riiklikku olukorda. tahaksin rääkida väikestest omavalitsusasutustest de minimis reeglid on nende jaoks ette nähtud, ette nähtud äh, maksed, mis on madalamad kui sada viiskümmend tuhat äh, eurot äh, omavalitsusüksuste jaoks, äh, kus on vähem kui kümme tuhat elanikku. paika on pandud ettevõtetele ka ähm, käibemäär. Need, äh, nende omavalitsusasutuste puhul on väga tähtis see, et me peaksime need väikesed omavalitsusasutused kaasama, samal ajal on aga hüvitised äh, määr paika pandud siseturu jaoks. Äh, komisjoni andmetel äh, pool omavalitsusasutustest on sellised, kus on vähem kui kümme tuhat aastat. nii et volinik Almuniat kutsuti üles midagi ette võtma arvestades seda kõike, tahaksin teada, millised on teie ettepanekud, olen avatud kõikidele muudatusettepanekutele, eriti mõeldes selle peale, et meil on uus komisjoni tekst äh, esitatud. kolleeg Koni ei saanud täna siia tulla, kuid ta tegi ettepaneku, et me peaksime piirmäärasid kasutama nii, et nad kehtiksid kolm aastat teiseks, äh, valdkonnaspetsiifilised de minimis reeglid äh, sotsiaalteenuste jaoks. muudatusettepanekutest tuleb välja, et te olete suurel määral minuga ühel nõul. kahjuks komisjon sotsiaalteenuste puhul ei ole paika pannud valdkonnaspetsiifilist de minimis reeglit, vaid on ette näinud hüvitismäärad äh, üldist majandushuvi pakkuvate teenuste jaoks selleks, et katta sotsiaalseid vajadusi ehk et on äh, äh, ah, haiglad ja elamuehitusettevõtted vabastatud äh, ka aruandluskohustusest. see küll toob endaga kaasa kergendusi nendele ettevõtetele, kuid selle ei ole piisav. ja viimane punkt, nagu eelnevalt juba lubasin, tõhususe küsimus. komisjoni esitatud teatises Euroopa Liidu raamistiku kohta riigiabi eeskirjade osas peab äh, liikmesriik välja töötama stiimuleid selleks, et üldist majandushuvi pakkuvat, ähm, üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid ettevõtted sooviksid tegutseda tõhusamalt. see kõik on otse loomulikult hea ja me soovime seda, kuid tahaksin toonitada, et vähemalt kaks korda selles menetluses ähm, ei ole ma Euroopa Komisjoni ettepanekutes näinud mitte ühtegi taolist ettepanekut. Teie muudatusettepanekud näitavad, et kvaliteedi ja tõhususe aspektid kuuluvad liikmesriikide pädevusse. kuna seda ei ole võimalik Euroopa Liidu tasandil paremini reguleerida, siis olen sellega ka nõus. kuid ähm, tõhususe aspekti on võimalik ainult määruse kaudu välja tuua ja seda siis tavalise õigusloomelise menetluse kaudu ja selle aluseks on jällegi artikkel neliteist. finantstingimused on paika pandud ju selle artikli kaudu. komisjon äh, nõuab siin lähimuspõhimõttest äh, kinnipidamist, samamoodi te äh, nõuate seda ka teie Euroopa Liidu lepingut. selleks, et me saaksime kaasa rääkida, peaksime me komisjonile selles küsimuses andma oma selge seisukoha ootan põnevusega arutelu muudatusettepanekute üle ja ma loodan, et selle rap-, seda raportit on võimalik rikastada konstruktiivsete muudatusettepanekutega, suur tänu! aitäh! nüüd saavad sõna variraportöörid ja siis ülejäänud sõnasoovijad. Sari Essai asendab Sofi Okonid, Sofi Intvelt, Pascal Confin, Gunnar Höckmark ja Peter Skinner ma ei tea, kas keegi asendab kuue või ECR fraktsiooni variraportööre. jah, vabandust, sorry. aitäh! proua Okoni vabandab selle eest, et ta täna siin olla ei saa, sellepärast et ENVI komisjonis on tähtis hääletus. mina tutvustaksin siis tema asemel Rahvapartei seisukohti rahvapartei on nõus selle reformi mõttega, milleks on lihtsustamine. lihtsustamist on tõepoolest vaja. Äh, raporti koostamisest saadik ning muudatuste esitamisest saadik on komisjon välja tulnud uue projektiga äh, neli dokumenti, kaks teatist, äh, selgitus erandite kohta ja siis de minimis määrus. probleem on praegu menetluses kas me võtame arvesse ka need uued tekstid oma raporti koostamise käigus? see oleks küsimus, mille esitaksin meie raportöörile. võib-olla kompromissteksti me võiksime ka need uued mõtted sisse panna. selle teksti juures on probleemiks see, et kas nende uute reeglite läbi me saavutame lihtsust-, lihtsustamise mina tahaksin juhtida tähelepanu kolmele asjale. kõigepealt mõistete selgitamine, de minimis määrus ning erandid mõistete selgitamine on kindlasti vajalik, meil on väga hea meel selle üle, et komisjon üritab selgitada ja kaasajastada mitmeid mõisteid, tuginedes Euroopa Kohtu pretsedendiõigusele aga mitmed teised mõisted vajavad ka veel selgitamist. mida näiteks komisjon peab silmas tõeliste üldhuviteenuste all, seda tõelise sõna selgitust oleks vaja. ja samuti ka mõistliku tulu arvutamine kui me neid selgitusi, mis teatises on toodud, loeme, siis seal küll mingit selgust ei saa see tekst tuleks ikkagi arusaadavaks muuta. ja kui meie, poliitikud, sellest tekstist juba aru ei saa, siis äh, kuidas äh, ülejäänud inimesed, kohalikud omavalitsused sellest tekstist aru saavad? Of nii, nüüd äh, de minimus äh, määrus, äh, komisjon tahab lävendit vähendada selleks, et jätta kõrvale need koha, kohalikul tasandil pakutavad teenused, mis teisi liikmesriike ei mõjuta. aga meie leiame, et see kümme tuhat elanikku ei ole piisav piir sellepärast, et omavalitsuste suurus liikmesriigiti on üsna erinev ning eh, niimoodi võivad ohtu sattuda head valitsemistavad. ainukene eh, sobiv künnis on eh, riigiabi suurus, see on proua Okoni seisukoht ning ma arvan, et me peaksime vaatama kõiki tõendeid, mis meil on ning Eh, nüüd eh, otsuse langetamine erandite kohta. ka selles valdkonnas on eh, lihtsustamine teretulnud, aga lihtsustamine ei tohi toimuda läbipaistvuse arvelt. meil on vaja selgeid ja täpseid reegleid, liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et, et need ettevõtted, mis võib-olla kannatavad nende erandite läbi, et neil oleks võimalik eh, saada erandeid ja mis puudutab nüüd nende erandite ulatust, eh, siis eh, me peame tõesti hoolitsema selle eest, et siin on tagatud õiguskindlus ning liikmesriikidel ja komisjonidel ei ole erinevaid, erinevat definitsiooni nende oluliste sotsiaalsete vajaduste osas. ning kokkuvõtteks Äh, tahaksin öelda, et see uus äh, seaduste pakett parandab olukorda, aga äh, paljud asjad vajavad veel endiselt selgitas, selgitust. me loodame, et kompromissmuudatusettepanekud äh, suudavad seda eesmärki täita, samuti tahaksime komisjonile meelde tuletada, et me mõistame, et komisjon on see asutus, mis langetab otsuseid konkurentsi küsimuses, aga me siiski leiame, et ka Euroopa Parlament peab sõna kaasa ütlema, kui me räägime teenustest, mis on kodanike igapäevaelus niivõrd olulised. aitäh, Sofi Intvelt järgmisena. aitäh. mul on väga hea meel, et raportööri arvates Äh, ei peaks see arutelu olema ideoloogiline, seda oleme me üritanud juba aastaid saavutada, sellepärast et kui vaadata konkreetseid artikleid aluslepingutes, siis need on üsna neutraalsed. Äh, seal ei eelistata mitte ühtegi konkreetset mudelit või seda, kuidas liikmesriigid peaksid äh, neid avalikke teenuseid korraldama, lihtsalt tuleb arvestada kodanike huvidega ja nii see peakski olema Äh, mulle tundub ka, et äh, Euroopa Komisjon on siiamaani äh, olnud üsna ettevaatlik, neutraalne ja mitteideoloogiline, volinik Almunia üritab tõesti välja tulla väga sihipäraste lahendustega, nii et, et asjad on liikunud õiges suunas seega, äh, kui me räägime sellistest äh, rühmaviivisilistest eranditest, äh, de minimis reeglitest ja nõnda edasi, siis siin me astume ideoloogilisele pinnale. sest mis tahes sellised üldised meetmed tuleb alati kohandada konkreetsetele juhtumitele Eh, selles osas on mul suuri kõhklusi, me juba rääkisime Monte Cruzi paketist kahe tuhande viiendal aastal, parlament võttis vastu oma seisukoha ning eh, komisjon läks sellest kaugemale ja oli palju eh, heldem oma lubadustes, nii et, et nii et, et mina ei leia, et me peaksime neid meetmeid lihtsalt pikendama, kui meil ei ole korralikku põhjendust nende jaoks. ma olen vaadanud muudatusettepanekud läbi, kolmel asjal tahaksin konkreetsemalt peatuda nimelt äh, ettepanekud äh, õigusloomealaseks raamistikuks. me oleme seda alati välja pakkunud ja enamust äh, parlamendis pole kunagi olnud ja minu fraktsioon ka ei kavatse oma seisukohta muuta nendel põhjustel, mida ma just mainisin. kui me soovime selgust ja lihtsustamist, siis seda me tõepoolest toetame aga kui me lepime sellega, et liikmesriigid ise otsustavad, kuidas avalikke teenuseid korraldatakse ja rahastatakse, siis ei ole ju vaja mingit äh, seadusandlikku raamistikku. teiseks, äh, de minimis reeglid. Äh, selles osas me oleme ka väga ettevaatlikud, me oleme nõus lihtsustamisega, mittevajaliku bürokraatia kõrvaldamisega, aga me peame väga selgelt mõistma, millised on need kriteeriumid, võib-olla üks üldkriteerium võiks olla omavalitsuse suurus. Need kriteeriumid võivad tunduda väga lihtsatena, aga tähelepanelikumalt tuleks siiski uurida, kuidas need, milline nende mõju oleks. lõpetuseks. raportis viidatakse konkreetselt Hollandi eluaseme assotsiatsioonile. mina alati toetan seda, kui kedagi nimepidi nimetatakse ja mina ei leia, et minu kodumaa peaks siin erand olema. mina suhtun väga kriitiliselt eluaseme vallas valitsevasse olukorda oma koduriigis. aga äh, minu arvates see viide on täiesti äh, ebakorrektne äh, siin öeldakse, et Euroopa Komisjon on otsustanud, et äh, eluaseme assotsiatsioonid ei või saada äh, Äh, riigi toetust ja sellel on sotsiaalelama asemele äh, negatiivne mõju. see on täiesti äh, ebatäpne selgitus, nii et, et ma arvan, et kui viidatakse olukorrale sotsiaalelamutega Hollandis, siis mina olen valmis teile andma korralikku infot, sest see, mis siin raportis kirjas on, on täiesti vale ja ma olen selliste viidetega, ei ole nõus, et raportis on sellised viited. aitäh, Pascal! Oui, moi j'ai <clears throat> suur tänu! minul on äh, alati hea meel meelde tuletada seda, et äh, me räägime sellest äh, riigiabi määrusest, samal ajal kui paari päeva pärast võib-olla meie riigid süstivad kümneid miljardeid eurosid pangandussüsteemi, jällegi maksumaksja raha, ilma suuremaid probleeme tekitamata Euroopa Komisjonis, eh, suuremaid konkurentsiprobleeme esile tuues ja samas paradoksaalsel kombel laskutakse absoluutselt igasse detaili e, iga tuhande euro pärast, de minimis reeglid ja nii edasi, et kas me lubame avaliku sektori raha siis kasutada riigiabiks selles sektoris, millest me täna räägime. nii et ma, mulle tõesti meeldiks, et e, me võib-olla natukene rohkem äh, energiat kasutaksime ka pangandussektoris konkurentsimoonutuste eemaldamiseks. vähemalt sama palju kui üldhuvi teenuste puhul. ma olen üldiselt nõus nende ettepanekutega, mille Peeter Siimon on teinud ja Rahvapartei äh, kolleegiga ma olen äh, samal meelel, et kuidas see uus komisjoni tekst integreerida äh, Äh, muudatusettepanekutega, sellepärast et komisjoni tekst äh, tuli tegelikult ju välja pärast muudatusettepanekute esitamise tähtaja kukkumist, nii et, et kuidas seda nüüd menetluslikult lahendada, tuleb leida kõige mõistlikum lahendus. Äh, komisjoni esindaja on kohal, see on hea meel küsimus komisjonile, kuidas nemad kavatsevad kaasata Euroopa Parlamendi seisukohad komisjoni töösse sest ma ju tean, et äh, kõigil on teatavad tähtajad, mis tuleks täita, aga kui tehakse ametlikult komisjoni ettepanek pärast äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaega äh, raportiks parlamendis, ilmselt see ei lihtsusta kindlasti suhtlust kahe organisatsiooni vahel ja ausalt öeldes parlamentäärid nagu meie ilmselt suhtume suhteliselt negatiivselt sellisesse asja mul oleks hea meel, kui komisjon vastaks sellele, kuidas nad kavatsevad parlamendi seisukohtadega arvestada järgnevas menetluses, eh, mis järgmistel nädalatel käivitub, sellepärast et eh, selle paketi ülevaatamine hakkab jõudma lõpule nüüd eh, see kümme tuhat elanikku ja see lävend, ka mina, nagu teised kolleegid ütlevad, et mind ei veena selline lävend. mina näiteks elan ühes Pariisi piirkonnas Äh, ja tegelikult äh, kõik äh, Pariisi linnaosad on ju nii suured, et seal on rohkem kui kümme tuhat inimest. samas pakuvad nad väga paljudes eeslinna piirkondades, kus olukord sotsiaalses mõttes on väga kehv, väga olulisi sotsiaalteenuseid. ma ei arva, et see kümne tuhande lävend seega seal oleks üldsegi sobiv. kõikides Pariisi lähipiirkondades on äh, on linnaosad äh, ja kogukonnad suuremad kui kümme tuhat. nüüd äh, õiguskindlus ja artikkel neliteist äh, mulle meeldiks, kui Rahvapartei ei laskuks siin ideoloogiasse, vaid pigem õiguskindluse kontekstist läheneks sellele, sellepärast nagu ma kui ma õigesti aru saan, siis Rahvapartei esitaja ütles, et te olete meiega nõus, et seda kontseptsiooni tuleb selgitada ja täpsustada, jäädes lähimuspõhimõtte juurde. jah, me kõik põhimõtteliselt ju jagame seda mõtet, et tuleb tagada nii palju lähimust, põhimõtte kasutamise võimalusi kui võimalik, aga, aga mitte liiga kaugele minna selles kontseptsioonide määratlus selle kohta, et mis asi on üldse üldist majandushuvi pakub, pakub teenus ja nii edasi, need kõik peavad tulema välja Euroopa Parlamendi aruteludest. mina, minu isiklik ettepanek on, et minu meelest komisjoni ettepanek on natukene liiga on natukene lähemal ideoloogiliselt sellele, mida parlament on öelnud ja seega võib-olla ka taktikaliselt oleks pigem jätta parem neljateistkümnes artikkel kasutamata, kuid demokraatlikust lähtepunktist vaadates peame me siin parlamendis kõigepealt aruandluse aru äh,, arutelu maha pidama selliste oluliste kontseptsioonide määratlemiseks, mis on ju kodanikule ja Euroopa inimese igapäevaelule niivõrd oluline. me ei tohi jätta komisjonile siin äh, Äh, ainuõigust selles küsimuses, ma komisjoni äh, poliitilist legitiimsust küll ei sea küsimärgi alla, aga sellegipoolest ja viimane märkus nii äh, raportöör Siimonile kui ka komisjonile. erandid on terve nimekiri, mille komisjon oma ettepanekus on toonud, kuid see ei ole selge, kas see nimekiri on lõplik või ei ja inglise ja prantsuse versioonide ausalt öeldes ei lähe hästi kokku, sellepärast et äh, see on ju ka ometigi oluline. mul oleks väga hea meel, kui me kasutaksime Peeteri raportit ära ka täna selleks, et nende äh, erandite nimekirja natukene täpsustada ja selgitada ka seda, kas see on lahtise lõpuga või, või, või ongi see nimekiri niimoodi paigas. suur tänu. suur tänu, Gunnar Hökmark. aitäh minu arvates asi puudutab paljuski tasakaalu. väga oluline on tasakaal lähimuspõhimõtte ja siseturu avatuse vahel. ma arvan, eh, me võiksime eh, siin arutada ka Euroopa majanduse olukorda me räägime ju üldhuvi äh, pakkuvatest majandusteenustest ja need teenused hõlmavad Euroopa majanduse väga suurt osa. me kõik teame, et üheks suureks probleemiks täna Euroopas on võlakriis. ja samuti see, et meil ei ole majanduskasvu ja majanduse arengut me kõik teame, et osalt on see probleem tingitud sellest, et meie siseturg ei ole piisavalt avatud, me ei ole avanud oma turgu uutele teenustele me kasutasime siin seda metafoori telekommunikatsiooniteenuste pakkujatest, me võiksime seda metafoori rohkem kasutada, aga ma olen, ma arvan, et enamik meist on nõus, et olukord on paranenud, sest näiteks telekommunikatsiooni vallas nüüd on konkurents ning tarbijad saavad teha valikuid ma arvan, et on väga palju teisi valdkondi, kus selline konkurents oleks vajalik ning ma ütleksin, et mida äh, lähemal äh, konkreetne teenus kodanikele on, seda olulisem on, et see teenus oleks võimalikult kvaliteetne. ning et seda teenust osutatakse nii tõhusalt kui võimalik äh,. igasugune vastupidine olukord ei tule kõne allagi. meil on äh, lähimuspõhimõtte ja siseturu vahel leida tasakaal äh, seetõttu meil ei ole vaja ka mingeid horisontaalseid õigusakte loomulikult me võime saavutama, saavutada selguse vallas rohkem, aga mille osas meil seda selgust täpselt vaja on? Need üldist majandushuvi pakkuvad teenused ähm, ei ole ettekääne selleks, et ähm, meil ei oleks üleüldse mingit konkurentsi, see ei ole ettekääne monopoolide kaitseks. mina äh, sooviksin, et raportöör kompromissides peaks silmas järgmist tasakaalu nimelt tasakaalu äh, riigipoolse raha, teenuste rahastamise ja, ja ettevõtetele osutatava abi vahel äh,. mulle tundub, et me mingil moel äh, ajame need kaks asja segamini äh,. väga palju raha, mida me eraldame, läheb rohkem äh, riigiasutuste toetamiseks, mitte teenusteks me, ma ei tea väga palju, kuidas on olukord sotsiaaleluasemega äh, Hollandis, te olete rohkem kursis olukorraga Rootsis. igatahes tuleks ähm, äh, väga äh, palju rohkem vahendeid eraldada eluasemete pakkumiseks inimestele, ükskõik kus nad elavad, mitte ainult neile, kes elavad sotsiaalmajades. oluline on toetada kodanikke ja mitte suuri ettevõtteid ja kui me sellest ei lähtu, siis me sattume palju tõsisematesse probleemidesse ja meie tegevusest ei ole tarbijatele ja kodanikele mingit kasu. me lihtsalt aitame neid suuri ettevõtteid, mis äh, ei ole võib-olla niivõrd teenustele orienteeritud ja nii tõhusad, kui nad võiksid olla ja mis ei võimalda ka majanduskasvul toimuda see aga oleks väga vajalik selleks, et teenused saaksid areneda. nii et, et üldkokkuvõttes äh, paluksin, et raportöör äh, hakkaks koostama kompromisse, need kompromissid ei peaks olema liiga ideoloogilised ning ma kuulsin, et raportöör lubas, et ta seda ka ei tee, aga me ei tohi lubada ideoloogia ettekäändel kaitsta mineviku struktuure tarbijate huvide arvelt. see ongi oluline erinevus. samuti tuleb austada liikmesriikide eh, lähimuspõhimõtet. liikmesriikidel on erinevad moed eh, sotsiaalhoolekande teostamiseks, aga seda ei tohi kasutada ettekäändena monopolide ebatõhusa tegevuse jaoks. meie eesmärk peaks olema teenuste parandamine, aitäh. aitäh ja nüüd Peeter. <laughs> jah, raportöör on tõesti olnud siiani tasakaalustatud seisukohal ja mul on tõesti väga hea meel, et Peeter Simon on raportöör ta hindab tõesti neid väärtusi, millest me siin kõik oleme rääkinud. siin on väga palju kasutatud sõna ideoloogiline. jah, Äh, tõepoolest oleks väga oluline, kui me selle ideoloogia siit raportist välja jätame. samas on väga oluline meeles pidada ka, kus äh, idee tuleb. idee tuleb täiuslikku turu mõistest, aga täiuslikku turgu ei ole. meil ei ole homogeenseid tooteid, meil ei ole täiuslikke teadmisi, inimesed ei saa kohe seda, mida tahavad Eh, nii et, et kui me tahame eh, ideoloogiat ühelt poolt välja jätta, siis me peame selle välja jätma ka teiselt poolt ja meil on vaja leida mingi kuldne kesktee, me peame lähtuma arukalt ja praktiliselt sellele, mida me soovime saavutada. minu arvates eh, tuleks riigiabist kõnelda nii, et see riigiabi oleks hästi suunatud, ma tõesti usun, et riigiabi saab ühiskonda aidata Äh, räägime siin tervishoiuteenustest näiteks. ma olen nõus sellega, et me ei tohi kaitsta selliseid suuri äh, kohmakaid ettevõtteid, samas äh, paljudes ühiskondades on mõõdupuuks see, kuidas me edasi liigume, see, kuivõrd ideo-, Äh, kas me üritame äh, äh, muuta kaubaartikliks neid teenuseid, mis inimestele väga olulised on. ma arvan, et Peeter on oma raportis leidnud väga hea tasakaalu. mina ei taha, et me oleksime nagu Hongkong, Milton Friedmani lemmikpiirkond, kus kõik on taandatud kõige madalamale ühisnimetajale. ma arvan, et selles osas oleme me kõik üksmeelel. meil on vaja leida pigem kesktee Äh, mul on üsna palju äh, mõtteid, sellepärast et Ühendkuningriik on äh, teenuste liberaliseerimise osas üsna kaugele jõudnud. ma ei tea, kas ECR fraktsioonist on keegi kohal, nemad toetavad sellist neoliberaalset tegevuskava, meie mitte meie, meil Suurbritannias on toimunud palju muutusi ja kõik neist ei olnud päris head nii et, et keskendugem eh, ettepanekute headele külgedele ja mitte ainult negatiivsetele külgedele. nii et, et ma tõesti ootan arutelu sellel teemal, ma olen Peetriga nõus ja eh, kui Peetril õnnestub tõesti see tasakaal säilitada, eh, siis ma leian, et Äh, see on viis, kuidas me saame avaldada koda-, komisjonile survet, sest meie oleme ju äh, ko-, kodanike esindajad ja komisjon peaks meid kuulama. aitäh, kas keegi äh, soovib veel sõna võtta? ei. härra Canfin esitas komisjonile küsimuse kui raportöör lubab, siis ma paluksin komisjonil sõna võtta Äh, küsimus oli selles, et kuidas te kavatsete parlamendi seisukohtadega arvestada ning äh, ka mind huvitaks vastus sellele küsimusele, nii et kas komisjoni nimel keegi vastaks? jah, aitäh. volinik äh, Almunia on alati rõhutanud, kui oluline on dialoog Euroopa Parlamendi, teiste sidusrühmade ja liikmesriikidega Äh, ta tahab äh, läbivaatamist äh, teostada täielikus läbipaistvuses ja arvestades ka parlamendi seisukohti. kui vaadata nüüd paika pandud kalendrit, siis me siin mingeid probleeme ei näe. praegu ootame sidusrühmade ja liikmesriikide poolseid kommentaare, neid arutame selle kuu lõpul seejärel novembris üritame teksti lõpliku versiooni välja töötada. vahepeal aga jätkame dialoogi parlamendi ja teiste sidusrühmadega me võtame arvesse neid märkusi, mida me siin juba täna kuulsime ja mida me ilmselt kuuleme ka eelseisvatel nädalatel ja kuudel. novembris äh, peaksime me saama siis äh, parlamendi raporti, siis me saame seda arvesse võtta. Äh, volinik on teatanud, et ta sooviks, et see tekst võetakse vastu enne aasta lõppu. seega, kui kõik hästi läheb, siis detsembri lõpuks seega äh, me tõesti äh, saame võtta arvesse kõik need kommentaarid, mida me Euroopa Parlamendilt kuuleme. aitäh ja nüüd annaksin uuesti sõna raportöörile, Peeter, palun. jah, suur tänu selle konstruktiivse arutelu eest ja vastuseks äh, paljude kolleegide esitatud küsimusele, kuidas me vaatame seda komisjoni ettepanekut, meie jaoks on tegemist väga tähtsa suisa võtmeküsimusega, sellepärast et meil on nüüd valik, me kas lihtsalt äh, ei vaata seda üldse ja siis on tegemist täiesti ajaloolise olukorraga, sest me lihtsalt läheme komisjonist mööda või me kasutame kompromissimenetlust selleks, et äh, komisjoni ettepanekus uued punktid välja tuua ja nende kohta oma arvamus anda. ja seda ilma ideoloogiat kasutamata. ja komisjoni ettepaneku oleme me nüüd ju kõik äh, läbi lugenud, me peame nüüd oma seisukoha välja töötama, me artikkel neliteist puhul ütlema, et jah, kas alati või ei, mitte kunagi või et teatud juhtudel äh, nii et me peaksime tõesti komisjoni ettepanekud läbi vaatama, sest ma arvan, et äh, komisjon oleks tänulik äh, selle eest. juba juulikuus rääkisin volinik Almuniaga ja ka siis tema ütles mulle, et ta on valmis meie ettepanekuid sisse kirjutama ta ei ole selles küll kohustatud, kuid me teame, et aega on vähe ja aega on vähe mitte komisjoni pärast, vaid meie enda pärast me peaksime siin olema väga ettevaatlikud, kui me siin hakkame üle dramatiseerima seda, et komisjon teeb ettepanekuid ja et aega on vähe. komisjoni teatis, esimene teatis tuli välja märtsikuus, miski ei takistanud meid märtsikuus juba tööga alustada. pärast seda, kui see välja tuli, oli minul viis nädalat aega, et see raport kirjutada nii et tõesti, aega on vähe, meil tuleb uued reeglid välja töötada. ja ma arvan, et vastupidiselt peaksime me siin praegu volinik Almuniat tänama tema koostöövalmiduse eest. kui me komisjoni ettepanekud üle võtame, siis olen äh, nõus teiega, proua Essaia et me peaksime täpselt vaatama pädevuse küsimust, kas me tõesti aitame kohalikke omavalitsusi, äh, mis puudutab Altmargi kriteeriumeid, siis ma arvan, et alguses ütlesin väga selgelt välja, mis mina sellest arvan. ma ütlesin, et kui Altmargi kolmest esimesest kriteeriumist aru ei saada, siis pole mitte midagi teha, siis on rong läinud ja siis põhimõtteliselt pole äh, finantsturule sellistel inimestel üldse asja. siis äh, kolleeg Amfää tõstatas siin küsimuse samamoodi nagu ka proua Infeld ja nagu ka teie, kolleeg Essaia, me peaksime kompromissmenetluse käigus väga täpselt rääkima veel kord de minimis reeglitest. ma arvan, et me peaksime komisjoni ettepanekut tõsiselt kontrollima, eriti just omavalitsuste osas äh, eriti mis puudutab koostööd ja seda, et on omavalitsusi, kus on tõesti suuri probleeme, ma arvan, et siin tuleb tõesti lahendus leida. ja ettepanek äh, proua Okunilt on juba tulnud. Ähm, mul on väga hea meel, et lähimuspõhimõtet äh, toetavad kõik kolleegid, see tuli ka muudatusettepanekutes väga selgelt välja. ja otse loomulikult äh, olen nõus ka härra Hökmärgiga, kes kahjuks on siit juba ära läinud, nimelt, et äh, need nõuded ei tohi kehtida ähm, nende ettevõtete jaoks, mis ei tööta tõhusalt, kuid kahte asja tuleb väga selgelt välja tuua. jah, me võime küll tõhusust soovida, me võime ka üritada tõhusust stimuleerida, kuid ärgem lubage läbi minna seda, et komisjon ilma õigusliku aluseta ja konkurentsiõigus ei anna siin mitte mingit alust, et komisjon töötaks välja omad reeglid, sest siis me ületame piire. me võime rääkida reeglitest tõususe kohta, kuid seda siis, kui meil on selleks selge õiguslik alus ja et Euroopa Parlament on kaasatud ja et me teeme seda äh, korraliku õigusloomelise menetluse kaudu, mitte mingi äh, seisukoha kaudu ja pärast seda võib siis komisjon teha, mida ta tahab. nii et hoolimata sellest, mida te arvate tõhususest, me ei tohi sellist äh, lähenemist lubada. teiseks, äh, mis puudutab lähimuspõhimõtet ja ebatõhusate ettevõtete toetamist, ma olen kolleeg Skinnerile väga tänulik, et ta ka siin soovib, et me arutaksime äh, ilma ideoloogiat kasutamata, jah, tõesti, ma arvan, et keegi ei soovi ähm, toetada ettevõtteid, mis ei tööta tõhusalt ja kõik on nõus kolleeg Höökmargiga, et me peaksime toetama kodanikke ja mitte keskenduma ettevõtetele kuid kuna me mõtleme kodanikele ja töötame nende huvides, peaksime ka vaatama, milliseid vigu oleme me minevikus teinud kolleeg Skinner tõi väga selgelt need vead välja. härra Hökmark tegi positiivseid äh, näiteid telekom-, telekommunikatsiooni valdkonnas. jah, ka selles valdkonnas on näha vigu, tagantjärgi vigu, ja me peaksime neid küsimusi arutama selleks, et äh, nendest vigadest õppida ma lihtsalt äh, siin tõstatan küsimuse lairibaühendus, kui telekommunikatsiooni ülesandeks oli avalike huvide kaitsmine, siis mitte ühegi liikmesriigiga poleks me pidanud arutama seda, et lairibaühendus peaks olema igas riigis tagatud ka kõige kaugemates äh, külakestes kuid vaadates nüüd telekommunikatsiooni arengut, näeme me, et asjad ei ole tänapäeval nii. nüüd äh, selles niinimetatud uues telekommunikatsioonimaailmas oleme me õnnelikud, kui saame pingutada selle nimel, et äh, igal ühel oleks lairibaühendus. see oli eesmärk äh, mis varem tundus meile olevat täiesti iseenesestmõistetav. nii et tõesti, ärgem kasutagem siin ideoloogiat äh, ja ma näen, et kolleegid on valmis äh, uute läbirääkimiste raames komisjonile ettepanekuid tegema ja mul on väga hea meel, et komisjon arvestab meie ettepanekutega. nii et äh, me peaksime selle vähese aja jooksul veel väga konstruktiivset koostööd tegema selleks, et komisjonile oleks parlamendil võimalik anda korralikud ettepanekud. suur tänu! okei okay.. hästi, aitäh! niisiis me peaksime hääletama seitsmeteistkümnendal oktoobril ja täiskogul novembris. niisiis ja siis saab komisjon ka meie seisukohtadega arvestada. ja nüüd läheme tagasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, mille me eile edasi lükkasime. see on tarbijapoliitika uus strateegia ning muudatuste läbivaatamine. annaksin sõna raportöörile härra Blooni. Grazie Presidente, mi scuso con i colleghi perché ieri sono stato suur tänu, härra äh,, proua esimees. Äh, ma olin eile natuke haige, kuid täna hommikuks jõudsin tagasi. tahaksin tänada teid äh, muudatusettepanekute eest, mida kolleegid tegid. ma arvan, et need aitavad minu raportit paremaks muuta. hiljemalt homme saadan teile selle raporti viimase versiooni arvestades siis kõiki teie muudatusettepanekuid ja arvamusi. kohe tulen ka üksikasjade juurde ja räägin selle arvamuse kriitilistest äh, küsimustest. kõigepealt muudatusettepanek üks härra Alfanolt, äh, mis räägib sellest, et äh, kriis on endaga kaasa toonud äh, suuri võlgasid ma arvan, et äh, see kriis on tegelikult äh, korralikult läbi raputanud äh, terve rea sotsiaalseid klasse Itaalias on eriti just keskklass kannatanud selle kriisi all. siin äh, räägitakse muudatusettepanekus sellest, et äh, võlad on suured, kuid äh, ma arvan, et äh, see oli üks kriisi põhjustest. teiseks probleemiks on see, et inimestel ei ole võimalik laenusid saada. siis teiseks räägitakse siin jätkusuutlikust keskkonna arengust. meil ei olnud võimalik Äh, leida mingit äh, ühendust äh, jätkusuutliku keskkonnakaitse ja tarbijakaitse vahel. nii et ma hääletaksin selle vastu, kuid olen valmis veel seda muudatusettepanekut arutama ja võib-olla mõne suulise muudatusettepaneku kaudu ka kokkuleppele jõuda. siis muudatusettepanek seitse teeksin ettepaneku, et äh, siin hääletame osade kaupa, sest äh, tarbijad peavad saama informatsiooni oma emakeeles. see ei ole siin selgelt välja toodud, nii et me peaksime vihjama võib-olla ka regiooni äh, või riigikeelele, mitte ka Euroopa Liidu ametlikele keeltele. kompromissettepanekus öeldakse, et miljonid tarbijad kaotasid väga palju raha sellepärast, et neile anti halba nõu ma arvan, et selles sektoris on vaja reguleerimist, finantssektoris, kus andi halba nõu, sellepärast et äh, seda valdkonda pole siiamaani reguleeritud, jah, võib-olla tõesti äh, halb nõu andis äh, tõuke kriisi suurenemisel, kuid ma ei usu, et kriis puhkes just selle halva investeerimisnõu pärast, mis anti see kohe kindlasti ei ole praeguse olukorra põhipõhjuseks. siis veel üks kriitiline küsimus, mis minu arvates on kriitiline. nimelt äh, kollektiivsed hagid, ühishagid. ka selle üle tuleks tõsiselt arutada me võime oma arvamuses nendele vihjata, nendele kollektiivsetele hagidele, kuid me ei saa seda küsimust siinkohal lahendada. selleks peaks tulema eraldi õigusloomeline ettepanek ja seda üle tuleks siis eraldi aru pidada. nii et ma teeksin ettepaneku, et hääletame osade kaupa muudatusettepanekute kakskümmend ja üksteist üle, sest meil on võimalikult palju toetust vaja saada nendele ettepanekutele, mis me teeme, sest tegemist on väga tundliku valdkonnaga. tahaksin üle võtta kõiki ettepanekuid, mida kolleegid tahavad teha või on teinud mida tehakse homme, homme hommikuni, nii et homme hommikul saadan teile oma arvamuse viimase versiooni, nii et homme hommikuks kõik fraktsioonid saavad arvamuse viimase versiooni, kus on arvestatud ka ettepanekute ja kommentaaridega, mida te teete täna. nii et tänaksin kõiki variraportööre, sekretäri töötajaid, sekretäriaadi töötajaid ja kõiki kolleege kes tegid kommentaare ja aitasid mul seda arvamust koostada ja tegid ka muudatusettepanekuid, mille kaudu siis minu esialgset arvamuse versioon oli võimalik parandada. suur tänu! aitäh! Antolin järgmisena. aitäh! ma juba ütlesin, et minu arvates see, mida härra Palone ütles, oli tõesti väga hea. mina eh, lihtsalt tuleksin mõne mõtte juurde, mis tema ettepanekut veelgi täiendavad. kõigepealt strateegia osas. minu arvates äh, tuleb meil rõhutada, et kutsealaseid standardeid tuleb tõsta, siin mingit huvide konflikti ei tohiks tekkida. samuti on väga oluline, et riske õigesti hinnatakse, see on tarbijate jaoks tähtis. nüüd konkreetsemalt finantsteenused loomulikult on oma spetsiifilise loomusega, see aga ei tähenda, et et finantsteenuste vallas peaks tarbijaid vähem kaitsma kui muude teenuste vallas samuti kõnelesin ma Euroopa tarbijate hartast ja äh, finantsteenuste seosest, selle teemal me oleme juba äh, varem kõnelenud, seega mul ei ole vaja siin hakata üksikasjadesse laskuma, igatahes asi on oluline. meie strateegia peaks kaasama ka tarbijate esindajad, samuti järelevalveasutused või siis äh, mõned teised ametid, kes selles valdkonnas tegutsevad me peame hoolitsema selle eest, et tingimused on õiglased, samuti peame hoolitsema selle eest, et äh, ka äh, ettevõtete esindajad on äh, esindatud, et kõigil oleksid võrdsed võimalused. härra Pallone juba juhtis tähelepanu sellele, et meil on vaja tagada põhifinantsteenuste osutamine me ei äh, soovi selliseid otsuseid, mis oleksid oma iseloomult äh, meelevaldsed või diskrimineerivad. me oleme juba äh, saanud võimalike kompromissmuudatuste teksti. mulle tundub, et minu seisukohad on nendes kompromissides igatahes kajastamist leidnud, aitäh! aitäh, Sofi, kas sa soovid ka sõna? ma teen väga lühidalt me oleme saanud terve rea kompromiss muudatusettepanekuid, suuremat osa neist me toetame, me oleme teinud mõned ettepanekud väiksemateks muudatusteks, meil ei ole olnud veel võimalust neid arutada, aga ma arvan, et suuremas osas me oleme raportööriga üksme-, raportööriga üksmeelel ja toetame tema ettepanekuid. aitäh, rohkem sõnasoovijaid vist ei ole. Alfredo, kas sa soovid veel kord sõna saada? molto brevemente, insomma, proprio in te- ma teen tõesti väga lühidalt. tahaksin äh, äh, meelde tuletada veel kord, et äh, homme hommikuks ma üritan leida lahenduse, mida võimalikult paljud saaksid toetada. paljud teist on juba öelnud, et tegemist on üsna delikaatse teemaga ma arvan, et me kõik oleme äh, pisut selle teema pärast mured, mures, me peame oma seisukohti väga hoolikalt kaaluma, sellepärast et äh, muidu võib-olla me ei saavuta seda eesmärki, mida me soovime, me kehkendume ainult tehnilistele ja reguleerivatele aspektidele minu arvates tuleks äh, parem, paremini keskenduda ja ühiselt head tööd teha, aitäh! aitäh! hääletus toimub üheteistkümnendal oktoobril ja juhtkomisjonis IMCO-s seitsmeteistkümnendal oktoobril ning asi peaks minema siis novembri esimesele täiskogule. selline on meie praegune ajakava. niisiis veel kord suur aitäh kõigile, sellega oleme oma tänahommikused päevakorrapunktid ammendanud. palun äh, olge pärastlõunal õigel ajal kohal, et me saaksime arutada rahapoliitilist dialoogi Jean-Claude Trichet'ga, aitäh!